C'est trois fois. Bonjour. tere päevast, tänane koosolek on alanud ja meie eh, esimees on Washingtonis ja ühtegi aseesimeestest ei ole kohal, nii et te olete sunnitud eh, sellist äh, esimeest taluma nagu mina. nüüd äh, võtame kõigepealt vastu päevakorra, mis puudutab meie tänast päevakorda, siis äh, sooviksin teile kõigepealt öelda seoses sellega, et toimus elektrikatkestus esmaspäeval, ei saanud me oma koosolekut ähm, pidada, me ei saanud arutada Gaza ja Kidundi raporteid hääletada neid, vabandust, ja me hääletame neid täna kell kolmveerand kaksteist kas äh, on meil tänase päevakorra kohta veel mingisuguseid äh, märkusid, ei ole, sellisel juhul on päevakord vastu võetud. nüüd teine äh, punkt, esi-, juhataja teadaanded, kõigepealt sooviksin ma teile öelda, et viimased kolmepoolsed läbirääkimised äh, majandusjuhtimise osas toimusid eile ning äh, meie äh, esimees räägib meile, milliste äh, tulevikus, milliste kokkulepeteni jõuti ja esmaspäeval, kahekümne kuuendal septembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimub äh, järjekordne konsultatsioon meie komisjoniga. Äh, me arutame seda asja siis jälle komisjonis. ning teine teade, nimelt siis meie komisjoni Eh, koosolekut kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Eh, selles eh, kalendris on mm, viga, mis võt-, see võeti vastu, see kalender üheteistkümnendal juulil, nimelt viieteistkümnenda oktoobri kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta koosolek toimub loomulikult pärastlõunal ja mitte hommikul, nagu seda esialgses programmis näha on ning kolmas teadaanne toimub avatud koordinaatorite koosolek eh, koos eh, volinik Šemetaga. see toimub kuuendal oktoobril üheksa kolmekümnest üheteistkümneni ning eh, volinik info, teavitab meid komisjoni ettepanekute osas, mis äh, Äh, puudutab siis finantsülekandeid, äh, äh, sest sellealane raport esi-, avaldatakse päev enne seda. meie ootame muidugi suure huviga, mida komisjon kavatseb selles osas Tobini maksu kohta öelda ning. ning järgmine päevakorrapunkt puudutab short selling, eh, short selling osas toimuvaid eh, läbirääkimisi. Äh, läbirääkimised lähevad edasi väga paljudest küsimustest, kuid hoolimata põhjalikest aruteludest ja erinevatest ettepanekutest ja kompromissipoolsetest kompromissettepanekutest ei ole suudetud kokkuleppele siiani jõuda krediidiriski vahetustehingute osas. ja e, selles osas on Euroopa Parlament seni soosinud e, opt-out võimalust ja komisjon opt-in võimalust ning see kestab veel kolm kuud. ja me saame sellest veel küllalt kuulda, ma arvan. järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad oktoobrikuus ning järgmine äh, täpne äh, tähtaeg äh, tuleb, äh, õigemini toimumiskuupäev tuleb alles paika panna, kas on kellelgi veel selle kohta midagi lisada, kui ei, siis äh, lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde, see on avalik kuulamine kollektiivse õiguskaitse küsimustest konkurentsiõiguse valdkonnas ning tahaksime siin, siin tervitada volinik Almuniat, tema on Euroopa Komisjoni asepresident ja vastutav konkurentsiküsimustest, temal on kõige rohkem võimu selles valdkonnas ja tema teeb meie kõigepealt eh, seitsmeminutilise sissejuhatuse, pärast seda eh, kuulame härra Christopher Rochi, kes on Oxfordi ülikooli õppejuht, Business Europe'i esindajat ja eh, proua De Burki. ja palun, härra volinik, teil on nüüd sõna. Ah, pardon vabandust, ütleb esimees. kas kõigepealt äh, tuleb anda kellelegi teisele sõna? härra Schwab, kas te sooviksite kõigepealt ise teha siin sissejuhatuse teha enne volinikku? ei. no siis kõigepealt saab sõna ikkagi härra volinik. Merci beaucoup, madame la president <laughs> euh, Merci beaucoup de vos suur tänu, proua esimees, teiepoolse sissejuhatuse eest. lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, ma tahaksin teid tõepoolest tänada selle võimaluse eest vahetada teiega mõtteid äh, kollektiivse erinevate hüvitusnõuete ees äh, alal konkurentsiõiguse vallas. ma äh, olen väga tänulik, et parlament on selle teema vastu huvi üles näidanud ja samuti tahaksin teid tänada teiepoolseid panuste eest. me tahame leida lahendusi, mis vastavad meie kodanike ja ettevõtete huvidele mulle näib, et mõnikord arutelud sellel teemal äh, kaotavad silmist laiema konteksti äh, volinikul on ainult, üksinda on sõna, mitte teistel. aitäh. niisiis, ma jätkan. mulle näib, et arutelud sellel teemal tihtipeale kaotavad silmist siis laiema konteksti ja tuletaksin meelde meie tänase arutelu tausta lühidalt. konkurentsiõiguse rakendamine Euroopa Liidus omab kahte aspekti, kõigepealt avalik-õiguslik jõustamine ja eraõiguslik jõustamine. Euroopal on välja ajane, kujunenud väga hea avalik-õiguslik rakendamine, komisjon ja riiklikud organid rakendavad aluslepingute artikleid ja meil on väga hea koostöö tänu Euroopa konkurentsivõrgustikule mis puudutab nüüd äh, eraõigusel põgine, põhinevaid hagisid, olgu need siis üksikisiku hagid või kollektiivhagid, siis äh, kuna liikmesriikide seadused on väga erinevad, siis äh, igal inimesel Euroopas ei ole samasuguseid võimalusi hüvitust saada konkurentsiõiguse rikkumise eest meil on vaja äh, sellist süsteemi, mis tagab, et äh, iga äh, konkurentsireeglite rikkumise läbi kannatanu saab hüvitist, vaatamata sellele, kus ta Euroopa Liidus elab ning vaatamata sellele, kas nad esitavad üksikhagi või kollektiivhagi meil tuleb äh, tegeleda mitmete probleemidega, mis äh, on seotud suhetega siis eraisikute hagide ja avaliku-õigusliku rakendamise vahel. ja ühishagid ähm, on loomulikult üks probleem, millega me peame tegelema vaadakem siis, millised need probleemid on eh, konkurentsiõiguse jõustamise vallas ja kuidas me saame neid lahendada. Eh, kahjutasu hagi võidakse eh, esitada kas siis enne või pärast kaebust ja igatahes me peame reguleerima, kuidas pääseb juurde tõenditele, mis Konkurentsiameti käsutuses on me tahame säilitada oma leebe kohtlemise programmid, need on väga olulised, et me saaksime võidelda kartellide vastu. Äh, suurem osa kahjutasu hagidest Euroopas esitatakse pärast seda, kui avalik-õiguslik organ on otsuse langetanud, nii et, et tegemist on nõndanimetatud äh, jätkuhagidega. ning äh, konkurentsiasutuste töö tulemused aitavad tegelikult siis kohtu ees kaebust esitada, mõnedes riikides aga on seadustega kehtestatud tähtajad, mis ei arvesta nende avalik-õiguslike äh, juurdlustega ja seega inimesed ei saa oma hagi õigeaegselt esitada. Äh, inimesed, meil on vaja selgeid reegleid, mis annavad siis ohvritele piisavalt aega kohtu poole pöördumiseks ja me peame tegema selgeks ka, et konkurentsiametite langetatud otsused on siduva jõuga riiklikele kohtutele. E-, Euroopa Liidus äh, peaksid äh, siis äh, kannatanud saama kasutada neid äh, kohtute leide. me, me peame reguleerima siis suhteid konkurentsiõiguse avalike õigusliku rakendamise vahel ja siis eraisikute kahjutasu nõuete vahel. me teame, millised on ohud, kui me hakkame neid kollektiivseid hagisid reguleerima, näiteks kohtuvaidluste kuritarvitamine, mille kohta on palju tõendeid USA-st ma tahaksin väga selgelt välja öelda, et meil ei ole äh, kavatsust äh, rakendada süsteemi, mis sellised rikkumised võimalikuks teeb. meie seadused ei tohiks jätta võimalikuks karistava iseloomuga kahjutasude sisse seadmist. meie süsteem peaks just nimelt ära hoidma kohtuvaidluste kuritarvitamist ja tugevdama avalik-õiguslikku rakendamist. konkurentsi valdkonnas eh, keskendume me just eh, jätkumeetmetele eh, ja need jätkunõuded tõesti esitatakse ainult nende ettevõtete vastu, kes siis avalik-õigusliku organi poolt on juba süüdi tunnistatud Euroopa Liidu seaduste rikkumises. millised on siis meie järgmised sammud? nagu te teate, komisjonil on plaanis vastu võtta teatis, kus tuuakse välja kollektiivhagide põhimõtted, seda on meil vaja äh, plaanis teha siis aasta lõpus ja teen seda koostöös äh, volinike Tali ja Redinguga. Need põhimõtted puudutavad mitmeid Euroopa Liidu poliitikaid, näiteks äh, keskkonna, tarbijakaitset, keskkonnapoliitikat ja samuti puudutavad need konkurentsipoliitikat. selleks, et reguleerida suhteid avalik-õigusliku rakendamise vahel ning eraisikute hagide vahel Äh, äh, pöörame erilist tähelepanu siis ähm, eraõigusel põhinevatele äh, üksikhagidele ja ühishagidele. meil on vaja leida tõhusaid lahendusi. meie konkure-, möödunud jaan-, aasta, selle aasta jaanuaris te kiitsite heaks konkurentsiõiguse rap-, raporti ja seal te kiitsite heaks ühishagide sisseviimise põhimõtte ja Äh, kindlasti me tahame neid ühishagisid konkurentsiõiguse rikkumise vallas rakuta, rakendada, aga see on ainult üks siis eraõigusliku rakendamise osaks. Äh, niisiis, ma loodan, et äh, te olete aru saanud, millised väljakutsed meie ees selles vallas seisavad. ma olen täiesti kindel, et me leiame lahenduse ja meie tänane arutelu on üks samm selles suunas, aitäh! Euh, suur tänu ja annan nüüd sõna härra Christopher Rockile Oxfordi eh, ülikoolist, teil on sõna viieks minutiks. aitäh. ma pean kohe alguses kõigi rõõmuks ütlema, et ma olen ka Erasmuse ülikooli professor Hollandis, väga eh, halb oleks, kui see jääks mainimata mul on palutud rääkida sellest, kuidas vältida USA kollektiivseid nõudeid Euroopa Liidus ja kas oleks võimalik luua eraldi kollektiivse õiguskaitse süsteem trustide vastaseks tegevuseks? on selge, et kui kellelgi tekib vastutus, peab olema võimalik nõuda ka õiguskaitset ning äh, õiguskaitse nõudmine peaks eelnema sanktsioonidele ning süsteem peaks seda ka võimaldama, kuid praegu see nii ei ole see tähendab seda, et äh, kehtib äh, jõus olev rakendamispoliitika kollektiivsete nõuete esitamine sarnaneb äh, eraisiku nõuetele, kuid on teistsugused reeglid jõustamiseks ja ühed siis kehtivad avalik-õiguslikele organisatsioonidele ning teised eraisikutele. üldiselt on USA õigussüsteem üles ehitatud selliselt, et eelistatakse alati äh, eraisiku õiguste ja normide jõustamist ning ameeriklaste usaldamatus äh, avalik-õiguslike asutuste vastu tuleneb sellest, et äh, et selline on traditsioon. kuid äh, Euroopa Liidu süsteemides on arvestatud nii avalik-õigusliku kui erasektori jõustumisnormidega ning nii avalik-õiguslike normide kui eraisiku õigustega. ja see toob kaasa selle, et äh, USA ähm, süsteem kollektiivse õigu-, õiguskaitse jaoks äh, on äh, Euroopas suhteliselt tundmatu ja meile võõras. kui äh, Euroopa kohtutes ka käsitletakse mitut kaebust korraga, siis on see haruldane, kuid USA-s on see tavaline. USA-s kasutatakse seda süsteemi regulatiivse ähm, raamistikuna Euroopa Liidus on viimase kümne aasta jooksul samuti mitmed riigid tutvustanud kollektiivse õiguskaitsesüsteemi, kuid seda kasutatakse siiski väga harva, sest rahaline kasu, mida sellest saada võib, on vähene, juristid ei võida sellest eriti midagi. USA süsteemis aga on kollektiivse õiguskaitse kasutamisel ette nähtud väga kõrged kaitsekulud, mida meie käsitleksime eh, nii-öelda karistusena, kuid neil peetakse normaalseks ja USA kollektiivse õiguskaitse süsteem põhinebki sellel, et ähm, lepinguid ei rikuta, kuna kardetakse kollektiivse õiguskaitsega kaasnevaid väga kõrgeid kulusid. kuid Euroopa agentuurid, kui välja arvata konkurentsi peadirektoraat, on ähm, vastu võtnud sellise õiguskaitsesüsteemi, mis ei äh, põhine ennekõike hoiataval mehhanismil, vaid äh, mille raames näiteks äh, varakult hinnatakse riske minu arvates on äh, hoiatav süsteem iseenesest vähem tõhus ja ka palju kallim kui need süsteemid, mida kasutatakse meil. ja kui lähtutakse ainult äh, ekspost äh, hoiatusmehhanismist, siis toobki see kaasa suured rahalised karistused palju mõistlikum on kasutada paindlikku ja odavamat süsteemi riskide varaseks tuvastamiseks. ja kui me tahame kasutada eraõiguslikku süsteemi, siis tuleb arvestada kahe eh, faktoriga, eraldada eh, eemaldada igasugused eh, tõkked süsteemi kasutamiseks ning teiseks teha juristidele riskide tuvastamine varajases faasis atraktiivseks USA süsteem on äh, loonud eelised, mida juristid kasutada saavad. tavaliselt on äh, need eelised, äh, tavaliselt on nendeks eelisteks majanduslik kasu. ja sellise majandusliku kasu juures on näiteks see, et hageja ei pea maksma, kaotaja ei pea maksma, maksavad ainult maksab ainult teine pool, nõutakse kõrgeid kahjutasusid toimuvad kohtuprotsessid ähm, vandemeestega ja nii edasi. ükskõik millise sellise reegli tutvustamine Euroopas tooks kaasa äh, suurema hagemise ja äh, selliste faktorite väljaarvamine tooks kaasa selle, et kohtuasju on äh, vähem ning äh, selliste hoobade kasutamine siis võimaldab äh, kohtuprotsesside arvu ka reguleerida. enamik inimesi arvavad, et äh, selliseid faktoreid, mida ma loetlesin, Euroopas olemas ei ole, kuid tegelikult ei ole neil õigus. see on täiesti vale. mitmetes liikmesriikides on selgelt näha, et püütakse vähendada õiguskaitse kättesaadavust ja asendada see tasudega Äh, mida makstakse kohtuprotsessi puhul ning äh, püütakse leida ka võimalust kohtuasja finantseerida äh, nii, et maksab kolmas osapool, kes osaleb kollektiivse õiguskaitse nõudes. kui rääkida menetlusnormidest, siis on siin mõistlik rääkida sellest, et vaadatakse, millised on kohtuasja positiivsed elemendid, kas on võimalik kokku leppida, kas kohus võib määrata, kui suurt tasu saab advokaat ja kas on mõistlik asja viia kohtusse või mitte. kuid mitte ükski nendest faktoritest või hoobadest, olgu need tehnilised või majanduslikud, ei, ei sobi kasutamiseks igal juhul ei ole võimalik äh, välja töötada süsteemi, mis oleks nii-öelda piisavalt õiglane või mis tooks kaasa piisavalt palju kohtuasju, kuid mitte rohkem, sest igal juhul lõpeb see nii, et ähm, äh, jõustamine või rakendamine on liigne või liiga vähene see, kas kasutatakse varajast riski hindamist või hoiatusmehhanismi, sõltub äh, liikmesriikidest, sõltub äh, õigussüsteemist ja äh, vastavalt sellele õigussüsteem ka valib, kui palju nimetatud faktoreid kasutada või kasutamata jätta. see tähendab seda, et konkurentsi õiguse rakendamist tuleks tegelikult vaadata sarnaselt tarbijaõiguse rakendamisele menetluslikud äh, hoovad ja nende äh, tagajärjed on mõlemal puhul täpselt samasugused. minu meelest oleme me selles suhtes õnnelikus olukorras, et vähemalt otsime alternatiivseid lahendeid, äh, lahendusi, mida on kindlasti ka võimalik leida. praegu kasutame me nii-öelda vanamoodsat süsteemi, kuid meil oleks võimalik üle minna ka moodsamale alternatiivne süsteem, mida mitmed liikmesriigid kasutavad, kuigi mitte konkurentsiõiguse sektoris, toob kaasa just nimelt eraõigusliku, toob kaasa selle, et eraõiguslik jõustamine ei ole enam ainuke võimalik meetod. on näidatud, et äh, ka regulatiivasutused äh, suudavad äh, kollektiivsele kaebusele või hagemisele vastata ja võimalikult kiiresti ette näha vajalikud vahendid. ja see tähendab seda, et osapooled on tihti sunnitud ise läbi rääkima, et vältida kohtuasja, eriti kui neid aitab ombudsman või mõni muu ekspert näiteks Taanis on olemas tarbijakaitse ombudsman ning Ühendkuningriigis on olemas telekommunikatsioonisektori ombudsman, kes eh, vastavates eh, valdkondades eh, hagejaid aitab ning ombudsmani kasutamine on alati odavam kui kohtusse minek. kui kollektiivne õiguskaitse nõuab siiski kohtu poole pöördumist, siis on see võimalik. see on lisamehhanism ja seda Äh, tuleks kasutada ennekõike ähm, hoiatusena, et pooled oleksid nõus kasutama omavahelise läbirääkimise mehhanismi. ning äh, kohus peaks alati järgnema äh, sellele, kui juba on kasutatud alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi või ombudsmani ning kohtusse pöördumine ei peaks olema automaatne, mõnes liikmesriigis see nii ka on kokkuvõttes äh, võib öelda, et meil on vaja kollektiivset õiguskaitset, äh, on vaja õiguskaitsevahendeid, kuid on vaja ka seda, et need vahendid oleksid odavad ja et neid saaks kasutusele võtta kiiresti. on äh, mitmeid võimalusi, kuidas seda teha ja ennekõike tuleb uuesti läbi vaadata meie vanamoodne eraõigusliku äh,, e, eraõigusliku õiguskaitse rakendamise süsteem, aitäh! aitäh, härra Roger Hodgkins ja nüüd annan edasi sõna Äh, härra Philippe de Bükile, kes on Business Europe'i peadirektor ja temal on samuti neli minutit aega. Äh, niisiis, äh, aitäh. lugupeetud juhataja, komisjoni asepresident, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada äh, Äh, EKOn komisjoni selle kuulamise korraldamise eest ja selle eest, et te annate võimaluse ka Euroopa äriringkondade esindajatel sõna võtta meie oleme alati toetanud turumajandust ja seetõttu ka konkurentsipoliitikat. me oleme toetanud ühisturgu ning oleme väga tugevalt toetanud ka häid suhteid tarbijatega. tarbijate usaldus on väga oluline ning äh, hüvitis saamise parandamine Euroopa õiguse rikkumise eest on üks samm selles suunas. komisjon oma konsultatsioonidokumentides esitas terve rea küsimusi, aga kuna minu kõneaeg on piiratud, siis ma keskenduksin täna ainult kahele küsimusele. kõigepealt, kas ühishagisid tuleks kasutada Euroopa Liidu õiguse rakendamiseks? meie oleme seisukohal, et Eh, seaduste rakendamine peab olema riigiorganite pädevuses, see on nende ülesanne, nad on paremas positsioonis ka õiglase taga, tulemuse tagamiseks. seega Euroopa Liidu poliitika kujundajad ei tohiks eh, rõhuasetust ümber panna eraõiguslikule rakendamisele Nad peaksid äh, keskenduma tõhusale avalik-õiguslikule rakendamisele läbi konkurentsiasutust. kui me läheme eraõigusliku rakendamise teed, siis äh, see toob kaasa väga palju äh, kohtuasju ja see toob kaasa suured kulud kogu ühiskonnale. eraõiguslik rakendamine võib kaasa tuua kohtuvaidluste kuritarvitamise Äh, tihtipeale võivad need kohtuasjad rah-, äh, olla, äh, põhineda ainult vahendajate finantshuvidel, ühishagide menetlemine on väga pikk ja tihti ka väga kulukas, eriti just nimelt konkurentsiõiguse vallas ja hüvitis, mida kannatanud saavad, on tihtipeale väga väike ma tahaksin äh, veel kord rõhutada, et äh, hüvitise saamine nendele, kes on äh, rikkumise läbi kannatanud, on äärmiselt oluline ja seda meie pool kahtluse alla ei sea. aga meie ei poolda komisjoni otsust tugineda siis ühishagidele selle eesmärgi saavutamiseks. me teame, et et teie eesmärk ei ole eh, Euroopas sisse viia ühishagide süsteemi, aga samas kõik need elemendid, mis sellisele süsteemile viitavad, on teie ettepanekutes olemas. kui eh, need ühishagid Euroopa Liidu tasandil sisse viiakse, siis on väga raske eh, ära hoida kõiki neid negatiivseid aspekte, mis on ühishagidega seotud Euroopa Liit võib tõesti ühishagid sisse viia, aga kas äh, tal on võima-, Euroopa Liit on pädev ka sisse viima kaitsemeetmed, ähm, näiteks kolmandate poolte rahastamine, äh, uurimismenetlused ja nõnda edasi. Äh, tegemist on ju asjadega, mis tegelikult kuuluvad liikmesriikide pädevusse. teine asi, millele tahaksin täna hommikul tähelepanu juhtida, on see, et me peaksime pöörama tähelepanu ka teistele lahendustele ja ma viitan siinkohal just alternatiivsetele vaidluste lahendamise mehhanismidele, mis on pragmaatilisemad, poliitilisest aspektist realistlikumad ning tõhusamad hüvituse saamise viisid. selle nädala alguses toimus meil väga viljakas arutelu asepresident Redinguga just nimelt selles küsimuses Need alternatiivsed vaidluste lahendamise meetodid võivad pakkuda tarbijatele kiiret ja tõhusat hüvi, hüvitust, parandada nende usaldust ühisturu vastu. Eh, siin kojas on ja ka väljaspool seda koda on seda teemat väga palju arutatud ning kõik sidusrühmad toetavad seda mõtet, samuti paljud tarbijad seetõttu tasuks eh, kaaluda alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide potentsiaalseid hüvesid Äh, ka siis komp-, äh, kompetents, konkurentsiõiguse rikkumise vallas. lõpetuseks tahaksin öelda, et Business Europe loomulikult on valmis tegema koostööd komisjoniga selleks, et töötada välja kohtuvälised instrumendid, mis võimaldaksid inimestel saada kiiret ja tõhusat hüvitist, ma pean siin silmas inimesi, kes on kannatanud konkurentsiõiguse rikkumise läbi. ja äh, seda ilma kohtuasjadeta, aitäh! suur tänu teile, härra peadirektor ja nüüd annan sõna eh, proua de Böökile. Eh, mul on väga hea meel, et ka ühte naist kuulda saame, sest eh, soovine süvalaiendamine on minu jaoks väga oluline, nii et teil on nüüd sõna. Euh, <laughs> euh, suur tänu teile. mul on hea meel, et ma saan siin olla mitte sellepärast, et ma olen naine, vaid sellepärast, et ma saan esindada siin neid, kes on äh, mitteausa konkurentsi äh, ohvrid. ma sooviksin äh, teile näidata seda koomiksit, mis me tegime ebaausast ähm, konkurentsist ning mu kolleegi käes on neid koopiaid ja te võite neid näha ka meie veebileheküljel kuid räägime sellest asja praktilisest küljest, sest võib öelda, et kollektiivhagi on väga intellektuaalne kontseptsioon, kuid tegelikult seda, sellega me puutume kokku iga päev elus ja selleks, et seda asja väga konkreetseks teha, paar kuud eh, tagasi eh, määras eh, Euroopa Komisjon ühele kartellile kolmesaja tuhande eurose trahvi pesupulbri hinna kokkuleppe pärast ja see puudutas järelikult kõiki Euroopa perekondi. Te kõik olete vähemalt mõned eurod kaotanud äh, selle tõttu. loomulikult iga inimene ei hakka selle mõne euro pärast kohtusse minema, kuid äh, praegusel hetkel äh, on need ettevõtted saanud miljonite eurode eest illegaalset kasu ning ohvritele ei ole kompensatsiooni makstud ning selleks ka ongi seotud tegelikult ühishagid konkurentsi valdkonnas kui keegi on eh, eh, konkur-, ebaausa konkurentsi käitumise pärast kannatada saanud, siis tuleks ta kom-, eh, peaks ta kompensatsiooni andma. ning need peaks olema vahendid olemas selleks, et nad seda kompensatsiooni kuidagi ka saaksid. me peaksime ütlema ka seda, et pärast seda, kui komisjon langetas otsuse pesupulbri osas, siis me pöördusime asjaga seotud ettevõtete poole, nad keeldusid äh, sõbralikust kokkuleppest ja kompensatsioonist. ning loomulikult äh, me oleme täiesti nõus sellega, et ADR on väga hea vahend lahenduste saavutamiseks. kuid see ei ole alati kõige parem vahend kas äh, te, te äh, olete mõelnud selle peale, millised vahendid on äh, tegelikult avalik-õiguslikel asutustel tarbijate aitamiseks? Neil ei ole väga palju võimalusi, meie leiame, et kollektiivhagi on üks osa võimalustest tarbijaid kaitsta ning seda ei tohiks esitada alternatiivina, see peaks olema täiend ning äh, Eh, tahaksin rääkida ka sellest, eh, et seoses Ameerika Ühendriikide ühishagidega on väga palju müüte levinud Euroopas. ja me oleme väga tihedalt kontaktis oma USA kolleegidega ning eh, nad on öelnud meile, et on leitud juba lahendusi näiteks selleks, et ära hoida väljapressimisi ja muud sarnast ning meie soov oleks siis see, et Euroopa Liit äh, võtaks vastu siduvad mm, õigusloomelised otsused, äh, mis puudutaks siis kõiki liikmesriike, liikmesriike loomulikult ning see tähendaks seda, et äh, kõik ka, et peaks olema võimalik kohtul otsustada opt-in ja opt-out võimaluste vahel, sest mõnel pool opt-in ei ole võimalik lihtsalt. meil peaks olema eh, võimalik lihtsustada näiteks eh, ligipääsu eh, asitõenditele ja samuti peaks meil olema võimalik neid vahendeid hästi ka finantseerida ja lõpetuseks veel seda, et me leiame, et on väga hea, et Euroopa Liidul oleks ühispõhimõtted selles valdkonnas Euroopa Liidus. erinevates sektorites on loomulikult väga palju spetsiifilisi aspekte, see puudutab keskkonnakaitset, andmekaitset ja muud. ning äh, väga täpne äh, väga täpne äh, õigusloomeline lahend oleks liialt keeruline me leiame, et oleks vaja lihtsalt ühispõhimõtteid äh, äh, ja sektoripõhise äh, õigusloomega, aitäh! merci, voilà. suur tänu. Te kuulsite nüüd ära meie eksperdid ning ma arvan, et see oli väga huvitav ja väga selge ja ma paluksin, et härra Schwab, meie raportööri, et ta sõna võtaks. Andreas, palun. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei allen. Suur tänu suur tänu ka meie ekspertidele, suur tänu ka Euroopa Komisjoni asepresidendile tema huvitava sõnavõtu eest. ma arvan, et Euroopa Parlament hakkab üha rohkem lähenema kokkuleppele selles osas, et otsitakse uusi ühiseid põhimõtteid selles valdkonnas ja minu esimene küsimus oleks Christopher Hockile eh, äh, Eh, miks eh, pole need eh, ühishagi näited, mida võime täheldada mõnedes liikmesriikides, ei ole eriti, miks see, see ühishagid ei ole eriti efektiivsed olnud? miks ei ole kaasa toonud neid väga suuri efektiivseid kohtulahendeid ning äh, härra volinik meenutas meile, et Euroopa süsteemi eh, iseloomustab eh, eelkõige riigipoolne tegevus selles valdkonnas, riikidepoolne tegevus. kuid eh, aeg-ajalt on ka näiteks eraalgatused selles valdkonnas edukad, sest nad tunnevad ennast kaitstuna, kui neid ei suudetaks kaitsta, siis oleks nende tegevus väga harva edukas härra vol-, volinik Almunia, eh, eh, mida teie sellest arvate, kas te, mida te arvate horisontaalsest instrumendist, kas te tahate, et jäädakse spetsiifilisemate eh, aspektide juurde konkurentsiõiguses? ning veel siis meie jaoks on väga raske võtta selge seisukoht ühishagide Eh, osas konkurentsiõiguse valdkonnas, eh, sest eh, see puudutab väga suuri valdkondi, me peame olema ettevaatlikud. ning mul on väga hea meel selle üle, et volinik, kes rääkis follow on principle'ist, ka mina tegin selle ettepaneku, me peaksime keskenduma sellele, mis on tarbijale kasulik, mis tema kulusid ei suurendaks näiteks äh, selleks, et äh, laiendatud kahjusid ära hoida, nagu teie ütlesite, kui te rääkisite pesupulbrist. Äh, loomulikult keegi ei hoia alles oma ostutšekki, mille, millel on, mille ta on saanud pesupulbri ostmise eest kuid samas on olemas selliseid organisatsioone, kes nõuavad, saavad kahju välja nõuda ja see trahv võiks näiteks ju minna siis riigieelarvesse. aitäh. proua Edik Koval-Pelski soovib samuti sõna saada, kas mõni teine kollo-, kolleeg soovib samuti sõna võtta? aitäh. kõigepealt aitäh teile, et te mulle võimaluse andsite ja et äh, mul on võimalik sellel kuulamisel osaleda. me räägime väga olulisest äh, teemast. mina olen kolumnist ja tahaksin seetõttu tõesti läheneda sellele asjale võimalikult praktiliselt. me kuulasime ära ettekanded ja neis äh, kirjeldati erinevaid võimalikke instrumente ja räägiti sektoripõhisest lähenemisest. Öeldi, et see on võimalik. Ungaris on nii, et umbes nelisada tuhat perekonda said äh, negatiivselt äh, mõjutada, suur osa neist sai negatiivselt mõjutada äh, hüpoteeklaenude süsteemi tõttu. suur osa neist on pidanud kandma kahjusid. hüpoteeklaenude kriis tekkis viimastel aastatel sellepärast, et inimesed võtsid eluasemelaenu, mida anti neile välisvaluutas Nad arvasid, et see on neile soodne, kuid pangad ei andnud tarbijatele piisavat eh, informatsiooni ja seetõttu tekkisid eh, hiljem probleemid. ma võiksin selle sõnastada ka ümber, öelda, et eh, tarbijaid juhiti meelega eksiteele ning et pangad hiljem muutsid ühepoolselt lepingute tingimusi ning kõik kulud ja negatiivsed mõjud, mis tulenesid lepingu muutmisest, pidi kinni maksma tarbija ehk laenuvõtja. ma mõtlen, kas sellisel juhul saaks kasutada kollektiivse õiguskaitsesüsteemi ja esitada ühishagi. kas see oleks võimalik? mind huvitab teie õiguslik seisukoht. Merci, je passe la parole à monsieur Feio. härra Feio saab sõna nüüd. Obrigado, senhora presidente. Eu queria também agradecer a presença dos suur tänu teile. ma sooviksin tänada kõiki meie külalisi, härra volinikku ning sooviksin jagada teiega oma mõtteid. sooviksin teada teie arvamust. sooviksin rääkida sellest, mis toimub Portugalis. meil on olemas selline vahend, millest me siin praegu ka räägime, selle nimi on Action Populaar Portugalis ning äh, meil on sellega seoses tekkinud mõned rakenduslikud probleemid. tegu on sellega, et äh, oli väga raske välja selgitada ohvreid ning seda, millise kahjuga oli tegelikult tegemist. ning äh, samuti oli probleem selles, et kohtutel on niigi palju tööd praegusel hetkel ja see tekitas veel äh, lisaprobleeme selle vahendi rakendamisel. milline oleks teie meelest kõige parem lahendus? kas äh, oleks alternatiivseid võimalusi, nagu näiteks, äh, näiteks äh, vahendamine või kokkulepe? väga palju on võimalusi vastavalt sellele, millisesse ähm, õiguslikult kultuuriruumi me kuulume teada on ju see, et kohtu poole pöördumine on alati kulukas. ning veel üks mõte. see puudutab äh, maksuküsimusi me peaksime võtma kasutusele sellise programmi, mis oleks äh, kasutatav nii maksu kui õigusvaldkonnas. suur tänu ja annan nüüd sõna proua Ahaptsile. suur tänu teile. ma ei ole majanduskomisjoni liige. ma olen siseturukomisjoni liige ning meie peaksime kirjutama, koostama arvamuse just nimelt kollektiivhagi kohta. ning äh, praegusel hetkel on mul selline tunne, et, äh, et me kaldume üritame sellist kõigile sobivat kollektiivhagi välja äh, mõelda, ma ei tundnud, mulle ei meeldinud eriti, kui ma kuulsin, et kuidas härra professor ütles, et, et tegu on väga ajast mahenud vahendiga. ma arvan, et iga, igal sellisel vahendil eh, võib eh, olla kasulik vastavalt sellele, kuidas me seda kasutada oskame. me võime ajakohastada erinevaid eh, vahendeid ja muidugi on võimalus luua ka paralleelseid vahendeid äh, paralleelselt kollektiivhagiga. ma olen täiesti veendunud selles, et me peaksime äh, siiski kollektiivhagi edasi kasutama, sest see äh, meil asi ei puuduta mitte ainult suurettevõtteid ja tarbijaid, vaid ka VKE-sid. ning mul oleks küsimus ka volinik Almuniale Teie puudut-, teie tegevus puudutab põhiliselt konkurentsiküsimusi, minu jaoks on see väga huvitav valdkond. minul oleks küsimus, kuidas oleks võimalik seda eh, kombineerida horisontaaltasandil kogu Euroopa eh, valdkonnas ning eh, Schmidt saab viimasena sõna. Te, keegi teine pole sõna soovinud, härra Schmidt. aitäh, vabandust, et ma natuke hiljaks jäin. ja võib-olla mul on ka pisut eelarvamusi, nimelt mina olen toetanud aastaid juba ühishagisid. alati on see mõte äh, aga kuhugi takerdunud, keegi on seda blokeerinud ja sellest on kahju. Äh, kuulates Business Europe'i esindajaid, teie ütlesite, et väga oluline on äh, ühisturu lõplik väljakujutamine, kujundamine ja ma olen täiesti kindel, et ilma teatud juriidiliste meetmeteta me seda ei suuda teha. ja ma ei saa aru, miks te nii väga kardate inimesi, miks te kardate seda, et tavakodanikud oma jõud ühendavad. jah, USA-st on halbu näiteid selle kohta, aga samas on ka väga äh, häid näiteid ma loodan, et äh, sellised asjad Euroopas aset ei leia, aga ma arvan, et meil peaks ikkagi olema võimalus ühishagideks ja see pidev nääklemine viib selleni, et äh, meil ei tule kunagi lõplikult välja kujundatud ühisturgu, aitäh. suur tänu, ma annan nüüd sõna meie ekspertidele kuna Philippe de Bic peab kell kümme lahkuma, siis annan kõigepealt talle sõna ning te, härra Almunia, äh, lahkel loal äh, saate te siis kõigepealt sõna. Äh, nii et palun vastage teile esitatud küsimustele. ja volinik vastab siis, kui mina juba läinud olen, jah? suur aitäh! suur aitäh ka komisjoni ase presidendile selle eest, et ta rääkis meile, millised on võimalused. Andres Schwab loomulikult Äh, tõstatas küsimuse äh, nendest väikestest kahjunõuetest, mis puudutavad väga paljusid inimesi. konkurentsiõiguse osas see ongi üks väga oluline element. meile valmistab äh, väga suurt muret see ühishagide mõte Mm, need hagid võivad muuta seda viisi, kuidas konkurentsiõiguse rikkumisi käsitletakse. kui te vaatate äh, neid trahve, siis siin tekib äh, kasumi, kasumite võimalus. nii et, et selle kõigega tuleb arvestada. ma ei tea täpselt, Monique, millised olid sinu poolt kirjeldatud juhtumi üksikasjad, aga äh, noh ma ei tea, kas sa tõesti, äh, mis, mis siis juhtub, kui näiteks miljonid inimesed tõesti ühishaagi esitavad, see oleks minu meelest kõigile väga kahjulik. kui nüüd rääkida pankadest, siis nii palju, kui mina tean, on pankade vastu esitatud juba üsna palju ühishagisid sellest ajast saadik, kui kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal finantskriis algas loomulikult need hagid on esitatud vastavalt äh, riikides kehtivatele seadustele aga menetlus on tõesti väga pikk ja eks me kunagi näe ka tulemust selle, sellepärast et jah, tarbijad on ju sõlminud ka lepingud ja neil on ka lepingutest tulenevad kohustused. Portugali kohta. see on väga hea näide selle kohta, kuidas asju ehk mitte teha. me siin parlamendis ühel hiljutisel kuulamisel öö, eh, ütlesime ka välja ja muideks öö, eh, seda tegi äh, otsuste täidesaatmise tõhususe portugallasest esimees. ja siin on meil nüüd konkreetne näide, mis toob välja need probleemid, mis selliste menetlustega kaasnevad. ja kõik need negatiivsed mõjud. nüüd, mis puudutab äh, ühishagisid kui sellist vanamoodsat vahendit, siis ähm, minu arvates peaks parem alustama alternatiivsete vaidluste lahendamistega. et vaadata, kuidas tõesti äh, maksta hüvitist nendele inimestele, kes, äh, kellel on sellele õigus härra Schmidt, meie ei ole, meie ei karda, et inimesed äh, äh, ühinevad, nad võivad seda teha, selleks on igasuguseid viise, aga meie kardame, et, äh, et tekib nende ühishagide taga, negatiivsete tagajärgede süsteem. me oleme seda paljude inimestega arutanud ähm, ning äh, alles hiljem on tihtipeale aru saadud, millised on ettepanekute negatiivsed tagajärjed ja siit ka meie vastuolu sellele süsteemile ning me tõesti kutsuksime teid väga tugevalt üles alustama siiski alternatiivse vaidluste lahendamise süsteemiga. see muide tähendaks ka seda, et äh, äriringkonnad äh, samuti tõesti on huvitatud selle süsteemi elluviimisest. aitäh! ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident. aitäh. kõigepealt äh, vastasin, vastaksin küsimusele, mille mulle esitas härra Schwab. millised on need konkurentsiõiguse eripärad või kuidas me seostame konkurentsiõiguse reeglite avaliku jõus, rakendamise siis eh, eraõigusel põhineva hüvitusega. oma sissejuhatavas sõnavõtus ma sellele juba viitasin. see hüvitis või hüvitamine Äh, toimub paljudes liikmesriikides praegu erineval moel, äh, läbi just üksikisiku esitatud hagide. Äh, on ettevõtteid, mis pöörduvad kohtu poole, kuna nad soovivad saada hüvitist teistelt ettevõtetelt, mis on sõlminud näiteks kartellikokkulepped või, ja seeläbi äh, rikkunud konkurentsiõigust ja tekitanud neile kahju mõningatel juhtudel need üksikhagid, äh, mis loomulikult on väga kulukad äh, hagi esitajale, on, on sellised, et sellist üksikhagi saab esitada ainult ettevõte äh, selline võimalus on olemas, aga see ei ole tavaline olukord suured ettevõtted äh, aga jällegi omavad sellist õigust ja nad seda õigust ka kasutavad. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mis näiteks on kartellikokkuleppe läbi kannatanud või üksikisikud, kes on kartellikokkuleppe läbi kannatanud, üheksakümne üheksandal protsendil juhtudest või isegi üheksakümne üheksa koma üheksal protsendil juhtudest neil ei ole võimalust üksikhagi esitada seetõttu oleks vaja, et teil oleks võimalik esitada ühishagi äh, hüvituse saamiseks. kui meie näiteks otsustame määrata trahvi, kui me oleme teinud kindlaks, et äh, on aset leidnud rikkumine, äh, siis meie, siinjuures meie eesmärgiks ei ole kannatanute hüvitamine, meie eesmärk on ära hoida selliseid õiguse rikkumisi tulevikus need, need, kes neid rikkumisi toime paniksid, enam ei pane ja, või need, kes tahaksid toime panna, seda ka ei tee. hüvitamine ei ole meie otsustada, kui meie trahve paika paneme. niisiis, siin on kaks erinevat asja kaalul. liikmesriikides kehtivad seadused on erinevad. Nad pakuvad välja erinevaid võimalusi, mõningatel juhtudel, nagu professor Hodgins ütles, on toimunud arenguid, mida võib pidada äh, arenguteks siis USA-s kehtiva süsteemi suunas, aga meie teame, et vähemalt Mandri-Euroopas meie õigussüsteem Äh, äh, ei ole ühitatav nende menetluste ja süsteemidega, mis eksisteerivad USA-s. seetõttu on meil ühelt poolt vaja leida äh, mingid põhimõtted, millele äh, rajaneksid ühishagid, äh, ühishagid konkurentsiõiguse vallas. meil tuleb luua Euroopa tasandil ühised põhimõtted ning loomulikult üks nendest põhimõtetest peaks olema Äh, selge lubadus vältida mis tahes rikkumisi, mis meie teada on, eks, äh, eksisteerivad või on eksisteerinud USA süsteemis. ja mina olen palju optimistlikum kui härra De Pukk. härra De Pukk Äh, lihtsalt äh, keskendub äh, vanadele ettepanekutele, aga meie ei tööta ju enam nende vanade ettepanekute kallal, meil on toimunud konsultatsioonid avaliku, avalikkusega, need olid väga laiapõhjalised ning nüüd me te-, töötame selle vallas, et teatises paika panna ühispõhimõtted ning minu kolleeg Vivian Reding osales samasugusel kuulamisel enne suvevaheaega ning tema ütles täpselt sedasama, Äh, äh, mitmed volinikud, mina, Vivian Reding, äh, John Tali teeme koostööd just nimelt selleks, et väga laiapõhjaliste konsultatsioonide järel paika panna need ühispõhimõtted enamik sidusrühmade esindajaid, keda me koh-, küsitlesime, välja arvatud muidugi äriringkonnad, keda esindab Business Europe, enamik sidusrühmade esindajad olid nõus sellega, et selliseid ühispõhimõtteid on vaja me ei ole veel otsustanud, milline on järgmine samm äh, nende ühishagide vallas. me komisjoni tasandil langetame põhimõtete osas otsuse, avaldame need põhimõtted teatises ning äh, selles dialoogis, mis ei ole veel komisjoni sees lõpule jõudnud, äh, rõhutame siis oma seisukohti, vaatame, kas nendes põhimõtetes äh, kas need põhimõtted on piisavad, kas liikmesriigid oma seadustes on nendega juba arvestanud või nagu üks kolleegidest äh, härra Le Leene ütles, et on, et võib-olla on vaja õiguslikke instrumente, aga me seda veel ei aruta, praegu me arutame ühispõhimõtteid. teiseks, nüüd konkurentsiõiguse eripära Äh, kannatanutele hüvitise maksmine konkurentsiõiguse rikkumise eest, me peame siin mõtlema mitte ainult ühishagidele, vaid ja, ja, ja ka tõeline probleem, mis meil täna on, me peame mõtlema rohkem ühishagidele, kus nõutakse kahjude hüvitamist. me teame, et äh, Äh, meil on teatud eripärad, mille, mis nõuavad seaduste vastuvõtmist, aga ma ei pea siin silmas seadusi ühishagide osas, ma räägin siin seadustest, mis puudutab konkurentsiõiguse eraõiguslikku rakendamist, selleks et äh, kannatanutel oleks võimalik saada hüvitist kas siis individuaalselt või kollektiivselt. ma olen siin juba maininud elemente, mis selles kontekstis on olulised, tahaksin rõhutada neist ühte informatsiooni avalikustamine, selle informatsiooni avalikustamine, mis meil on. see info tuleb siis leebe kohtlemise osaliseks olevatelt osapooltelt kartellikokkulepete uurimisel, need leebema kohtlemise programmid on võib-olla kõige parem viis, kuidas me saame teada, eh, kas kartellid eksisteerivad või ei Äh, teatud ettevõtted, äh, kasutades siis konfidentsiaalsuse kaitset, esitavad meile kartellide dokumente. ja meie siis ütleme, et see info, mida me nendelt saeme, seda võib avaldada kõigile, kes pöörduvad meie poole selle, sellepärast, et nad tahavad äh, hagi esitada enne, kui me kartellide kohta otsuse langetame, me ei saa üldse rakendada ne, seda leebemat kohtlemist, nii et, et me peame neid inimesi, kes seda infot annavad, kaitsma. aga äh, meil on olemas hiljutine kohtulahend, äh, see pärineb Saksamaalt. Äh, selles kohtulahendis öeldakse, et asi tuleb seaduse tasandil paika panna. kohus ütleb, et me teame, et eksisteerib põhimõte, et tuleb kaitsta neid äh, Äh, dokumente, mis komisjonile on esitatud nende leebe kohtlemisega programmi, programmi osalejate poolt, aga mingeid konkreetseid seadusi selles osas ei ole. ma võin siin tuua veel teisigi näiteid äh, mis puudutavad nii ühishagisid kui ka üksikhagisid äh, kahjutasu saamiseks pärast seda, kui konkurentsiõigust on rikutud ja isegi mõningatel juhtudel enne, kui selline rikkumine on aset leidnud. nii et, et nendest seadustest ma siin praegu räägin kõigepealt aga meil on vaja paika panna äh, põhimõtted äh, ühishagide kohta võib-olla selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses ja siis äh, tuleme välja ka õigusloomealaste ettepanekutega. aga ärgem unustagem, et need on olnud ka varasemaid ettepanekuid, mida komisjon vastu ei võtnud, kahe tuhande üheksandal aastal näiteks. niisiis nüüd alternatiivne vaidluste lahendamine. ma olen nõus, et see on väga hea võimalus aga oma tagasihoidlike juriidiliste teadmiste juures vähemalt mõningates Euroopa riikides, mida ma tunnen paremini kui teisi, ei saa mitte keegi kodanikule öelda või ettevõttele öelda, sina ei tohi kohtusse pöörduda oma õiguste kaitseks Äh, on olemas võimalused, kuidas äh, pääseda keerulistest menetlustest ja viivitustest, aga nii palju, kui minul juriidilisi teadmisi on, äh, ei ole küll kuskil sellist olukorda, kus inimest saaks takistada kohtusse pöördumast. kui inimesele tundub, et tal, tema õigusi on rikutud, siis tal on õigus hüvituse saamiseks pöörduda kohtu poole nii et, et ma tõesti pooldan seda alternatiivset vaidluste lahendamist, aga see ei tohi olla ainus võimalus. see tõenäoliselt on jah, kõige kiirem võimalus, parem ja tõhusam äh, kui kohtuasi, aga nagu proua Kojans ütles, äh, kokkuleppe, äh, kui kokkuleppeni ei jõuta, on kannatanul õigus pöörduda kohtu poole üks küsimus ei puudutanud konkreetselt seda teemat, vaid Ungari juhtumit. see ei ole konkurentsiõiguse valdkonda kuuluv asi. see, mis Ungaris hüpoteeklaenudega toimub, minu arvates on ka sellel asjal kaks aspekti, mis on olulised, nimelt tarbijakaitse tuleb äh, aidata neid, kes on äh, laenu võtnud ning kui ma ei eksi, siis järelevalveasutused, äh, finantssüsteemi reguleerivad asutused oleksid pidanud õigeaegselt hoiatama inimesi nende suurte ohtude eest, mis kaasnevad sellega, kui võetakse laen näiteks Äh, välisvaluutas, kas jeenides või Šveitsi frankides, sellepärast et, et see valuutakursi muutusega kaasnevad äh, riskid tuleb neil kanda ja mitte pangal äh, pank saab alati öelda, et näete, siin on laenuleping, te kirjutasite sellele alla ja kõik. nii et, et siin on tegemist tarbijakaitsega ja teisalt ka finantssektori reguleerimise ja järelevalvega aga minu arvates ei ole siin tegu konkurentsiõiguse valda kuuluva küsimusega. aitäh, asepresident, teie vastused olid äh, väga täiul-, täielikud ja väga selged ja ma loodan, et te kolleegide Redingi ja Taliga tõesti leiate intelligentse lahenduse selleks, et äh, vältida neid perversseid juhtumeid, mida me oleme USA-s näinud ja et samas oleks tagatud tarbijate eh, õigus ja, ja ma tõesti kinnitan, et kui see on intelligentne, siis see ei ole lahendus. ja nüüd anname sõna professor Hodgkinsile, kes vastab talle esitatud küsimustele, teil on sõna. aitäh ma vastaksin kolmele eh, asjale. kõigepealt härra Schwabi küsimus terve rida liikmesriike on ühishagid kasutusele võtnud. põhjustel, mida ma selgitasin, on olemas eh, tehnilised kontrollid ja on olemas finantsstiimulid paljud liikmesriikide mudelid ja need mudelid on kõik eh, erinevad, eh, omavad erinevaid tehnilisi kontrolle, finantsstiimulid on samuti erinevad. aga enamik liikmesriike Eh, tegelikult eh, eh, kardab liigseid kohtuvaidlusi ja seetõttu need finantsstiimulid ei ole piisavalt suured. ja nagu ma juba ütlesin, et kui me neid finantsstiimuleid suurendame, siis ei ole kohtuasju mitte üksnes rohkem ja vaid neid on kindlasti liiga palju. enamik juhtumeid kui vaadata Äh, nende ühishaagide ajalugu näiteks Rootsis, Ühendkuningriigis ja mujal, siis et selliste juhtumite arutamine võtab väga palju aega ja seetõttu on nad ka väga kallid. see loomulikult ei tohiks kedagi üllatada, sellepärast et enamik kohtusüsteeme, võib-olla erandiga Saksamaa, kus tõesti kohtusüsteem on väga odav ja tõhus, aga üldiselt äh, enamik kohtusüsteeme äh, kulutab asjade menetlemiseks palju aega ja see on väga kallis ja, ja seda juba üksikhagide puhul ja ei saa öelda, et oh, ei ole viga, küll kohtud lahendavad ka need keerulised ühishagid. Äh, need hagid äh, on väga pikaajalised ja väga kulukad ja see ei lahenda probleeme, mis on turul, ei lahenda tarbijate probleeme. teiseks mis on vanamoeline ja mis ei ole. kollektiiv, ühishagid ei ole vanamoodsad. Nad on väga olulised, küsimus on selles, kuidas neid organiseerida. mina ütlesin, et lihtsalt sellised ühishagis on vanamoelised surve avaldamise vahendid, meil on vaja kaasaegset integreeritud süsteemi mis kõigepealt siis seostaks omavahel reguleerivate asutuste kontrolli, kohtud Äh, läbi siis ühishagid, aga me ei taha, et neid liiga palju oleks, sellepärast et nad on pikad ja kulukad. aga tuginedes siis nendele kahele elemendile, me võime loome äh, siis soodustada äh, alternatiivset vaidluste lahendamist ning me võime välja arendada uusi alternatiivseid vaidluste lahendamise süsteeme, paljud liikmesriigid on seda teinud, eriti tarbijakaitse vallas Äh, mitte veel küll konkurentsiõiguse vallas, kuigi ka siin arengud toimuvad, nende stiimulite loomine äh, just nimelt äh, vastab sellele küsimusele, mille esitas proua Kojans, et miks inimesed peavad kasutama neid alti-, alternatiivseid süsteeme Äh, meil on vaja luua väga tõhusad alternatiivsed vaidluste lahendamise süsteemid ja need süsteemid aitavad lahendada veel ühe küsimuse, millele viitas proua Coens. näiteks kui me kasutame, tugineme ainult reguleerivale ametkonnale, siis see on väga kallis äh, nüüd, kui sama juhtub, kui me kasutame kohtuid ja esitame ühishagid, ka see võib olla väga kulukas nii et, et äh, asja äh, iva on selles, et kuidas äh, luua selline integreeritud süsteem, kus kõik need kolm sammast on esi-, esindatud, anda reguleerivatele asutustele volitused, mida nad tõenäoliselt ei taha kasutada äh,, aga äh, sunniksid äh, neid äh, lahendusi välja pakkuma, nagu Taani õigusvolinik näiteks on teinud. samuti me võime kasutada kohtuid, aga mitte võimaldada siis ju advokaatidel kohe esi, esimese asjana kohtu poole pöörduda ning luua stiimuleid siis alternatiivseks vaidluse lahendamiseks ja luua siis selliseid süsteeme mis kasutavad ka teisi viise, mida näiteks tarbijakaitse vallas on juba kasutatud. me oleme äh, väga põhjalikult uurinud äh, neid äh, alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme tarbijakaitse vallas, avaldame lihavõtete ajal selle uurimuse tulemused ning meil tõesti on olemas kogemus, millele saab tugineda, kuigi me ei ole sellest võib-olla teadlikud. kolmandaks, mulle valmistab probleeme praegune konkurentsi peadirektoraadi suhtumine, sellepärast et see rakendamine, mis tugineb trahvidel ja äh, heidutamisel, see püü-, püütakse kuidagi eraldada ülejäänud küsimustest äh, ning äh, näiteks eraõiguslikust jõustamisest kahjutasust kui me tahame ka asju hakata niimoodi lah-, lahutama, siis tuleb ümber hinnata kogu äh, rakendamispoliitika ja meil tuleb siiski integreerida see avalik-õiguslik ja eraõiguslik äh, rakendamine, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me ei saa olla kindlad, kas äh, tarbijad ka ega hüvitust saavad ja kas turg ikka on tegelikult tasakaalus sellepärast et kui me kõigepealt kehtestame trahvi ja ütleme, et hea küll, hea küll, kahjutasuga tegeleme hiljem, siis ei ole tegelikult mingit taga, tagatist, et turg tasakaalu uuesti leiab. et kartell kõigist oma kasumitest tõesti ilma jääb ja et äh, kannatanud saavad ka täiel määral hüvitust. Äh, turud äh, tavaliselt ei ole tasakaalus ning äh, kui, andke mulle andeks, kui ma siin nüüd reklaami teen, aga ma kirjutasin ühe artikli, mis World Competitionis sel nädalal avaldatakse ja seal on kogu see asi väga selgelt ära põhjendatud, nii et, et me peame tõesti äh, oma rakendamispoliitika ümber äh, hindama, see ei tohi põhineda ainult heidutusvahenditel sellepärast, et me oleme teistes valdkondades kasutanud ka muid lähenemisi, mis on olnud palju tõhusamad ning meil on vaja integreeritud lähenemist, mis ei tagane ainult reguleerivatele asutustele või kohtutele, vaid äh, milles on koht ka alternatiivsel vaidluste lahendamisel ja see võimaldab meil saada tõhusaid tulemusi, aitäh! aitäh! mina tahaksin äh, teha ühe üldise märkuse ja öelda, et ma olen täna hommikul mitu korda rääki-, äh, mitu korda kuulnud, et äh, kollektiivne õiguskaitse vähendaks kohtuasjade arvu. ma arvan, et see ei ole tõsi. see on pigem eeldus, et üksikisikud nagunii ei hakka kohtusse minema kuid ühiselt nad läheksid ja mina tahan öelda, et kollektiivne õiguskaitse tegelikult kokkuvõttes ikkagi vähendaks kohtuasjade arvu, sest mitu asja liidetakse ühte hagisse ning äh, näiteks eksperte oleks vähem vaja ma võin tuua näite Prantsusmaa kohta, kus kasutatakse vahendusmenetlust viiesaja kuni tuhande ohvriga asjade puhul. kui kohtuasju oleks viissada kuni tuhat, oleks neid väga palju, kui on ainult üks, siis kohus töötab ju tõhusamalt. ning näiteks Ungari näide, kui tuhat perekonda on kannatanud kahju ebaausa hüpoteeklaenu tõttu, võiksid nad koos ka kohtusse pöörduda nad ilmselt ei lähe nagunii kohtusse, aga tegelikult eh, tähendaks õiglane süsteem seda, et kõik saavad hüvitist. et kõigil on võimalik saada hüvitist, kuid eh, kohtusüsteem peab olema kulutõhus ja teine element on seotud eh, Portugali asjaga. keegi võiks öelda härra De Püüle, et meie arvates on Portugali kohtusüsteem üks Euroopa parimaid, sest see on väga loominguline süsteem, väga õiglane ja töötab tõhusalt ning ükski ettevõte ei ole selle tõttu pankrotti läinud, see on olemas olnud kümneid aastaid ja ta käsitleb korraga kahtekümmend kuni kahtekümmend kaht kohtuasja, nii et ta töötab tõhusalt ja kohtud pole ülekoormatud. ma tahaksin küsida härra De Püü käest, mida tehakse väikeste kahjutasudega või siis, kui tarbija ei suuda tõestada, et ta on olnud kahjukannatajaks. Portugalis oli Telekomi asi, kus äh, inimestelt küsiti telefoni telefoniarve puhul suuremat tasu, kui nad tegelikult oleksid pidanud maksma, inimeste tõendamiskohustus oli äärmiselt keeruline, kuid kohus e,, kohus otsustas lõpuks, et kõik kahju kannatanud isikud peavad saama tasuta telefonikõned teatud ajaperioodi jooksul, mis on väga loominguline lahendus ja eh, mis eh, näitab, et tegelikult on võimalik ka üksikisiku kahjunõue kollektiivse kaebuse käigus eh, väga edukalt lahendada. peale selle, kui tuleb hakata arvutama, kui palju üldse on kahjukannatajaid ja kui suur on kahju, siis peaks olema võimalik luua ka üleüldine kompensatsioonimehhanism. ning see peaks minema lihtsalt riigi kuludesse, nagu härra Schwab ütles sest äh, sellisel juhul tekib ka kuritarvitamise oht, näiteks hakatakse välja aitama pankasid, kui nad on hädas ja nii edasi. ma arvan, et äh, pigem võiks olla olemas selline fond, millest välja makstakse kollektiivse õiguskaitse alusel makstavad kahjutasud. mis puudutab Ungari asja, siis äh, ma usun, et tegemist ei ole tegelikult konkurentsiõiguse rikkumisega, kuid on tegemist äh, sellise juhtumiga, kus võiks kasutada kollektiivset hagi või ühishagi. ning äh, sellised nõuded vastaksid täpselt sellele, mida me siin taotleme. kui hüpoteeklaenu tingimusi on tõesti rikutud, siis peaks olema võimalik kõigil koos pöörduda. Teil on nüüd sõna, härra volinik, et vastate eh, võib-olla volinikule ja siis eh, lõpetame selle kuulamise. Uh... aitäh. vastan kiiresti. ühele tähelepanekule, mis järgnes ühele tähelepanekule, mis tuli siis minut aega tagasi konkurentsivõime peadirektori kohta konkurentsi peadirektoraadi kohta, tegelikult on tegemist peadirektoraadiga, mis töötab vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele. oma ettekandes ma ka ütlesin, et väga oluline on luua adekvaatne seos avaliku ja erasektori vahel ning äh, äh, erasektori jõustumisreeglite vahel ja mõelda ka sellele, kuidas käsitleda erahagisid, olgu need äh, siis esitatud üksikisiku poolt või kollektiivselt selline seos peaks olema loodud, kuid selle loomine ei ole sugugi lihtne ja seetõttu on mul väga hea meel kuulda kõiki neid sõnavõtte, mida me siin kuulsime kollektiivse õiguskaitse kohta ja mis on kõik seotud sellega, kuidas avalikku ja erasektorit siduda. ma tervitan ka seda, mida ütlesid eksperdid ja ähm, akadeemiliste asutuste esindajad ja teised huvirühmad, kõik see on meile oluline mina olen äh, seisukohal ja Euroopa Komisjon on seisukohal, et me peame aru saama, kui oluline on äh, õiglaste hüvitismehhanismide loomine konkurentsireeglite rikkumise korral, et äh, rikkumiste ohvrid saaksid mõistlikku hüvitist. kuid see ei tohi nõrgestada konkurentsireeglite avalikku jõustamist. või selleks, et nõrgendada kartellide vastast võitlust või selleks, et nõrgestada Euroopa Komisjoni võimekust vastu võtta vajalikku teavet, et läbi viia omapoolset ähm, uurimistööd ja jõuda lõpuks kõige paremate otsusteni meie otsused peavad olema ka nii tõhusad kui võimalik, ehk siis ei tohiks nad ainult äh, sanktsioneerida rikkujaid, vaid äh, olla hoiatuseks neile, kes tahaksid rikkumist toime panna, kuid ei ole seda veel teinud. see hoiatav mehhanism on väga oluline. kui me näiteks sõidame kiirteel autoga ja äh, kiirusepiirang on sada kakskümmend kilomeetrit tunnis siis eh, hoiatavaks, eh, siis väga oluline on see, et oleks olemas hoiatav eh, mehhanism, hoiatav teave selle kohta, mis juhtub, kui me rikume reegleid. loomulikult on olemas ka hüvitismehhanismid, on olemas liiklusfond, mis maksab välja kahjutasu liiklusõnnetuse ohvrile, kuid väga oluline on ka hoiatav mehhanism, mis aitab õnnetuste arvu vähendada alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism on minu jaoks mõistlik ja ma pooldan seda, kuid ma ei saa aru nende seisukohast, kes ütlevad, et alternatiivne vaheldus äh,, lahend, vaidluste lahendamise mehhanism ei ole seotud äh, kohtusüsteemiga. ma ei nõustu sellega, see ähm, mehhanism peab võimaldama hilisemat kohtusse pöördumist, muidu on see süsteem ju täiesti tasakaalust väljas, aitäh. aitäh. Euh, suur tänu, härra volinik, suur tänu selle eest, et äh, meid nii paljudes olulistes küsimustes valgustati me teame nüüd sellest kõigest palju rohkem ja õigel äh, ajahetkel saame me vastu võtta adekvaatse otsuse, mis on kõigile sobiv, nii et äh, suur tänu ning äh, sooviksin teile meenutada muudatusettepanekute esitamise tähtajas, see on kaks, kahekümne kuues september eh, kell seitseteist null null. esimene arutelu toimub üheteistkümnendal oktoobril ning majanduskomisjoni hääletus on kell seitseteist oktoober ning täiskogu eh, toimub hääletus eh, detsembris Strasbourgis. suur tänu ja nüüd jätkame. nüüd on Andres Schwab, meie tänase hommiku tõeline staar ma, ta hakkab nüüd, eh, ta saab kõik eh, teemad endale. ta on väga domineerivas eh, positsioonis. Bien, donc nous abordons maintenant le rapport annuel. siis iga-aastane raport Euroopa Liidu konkurentsipoliitika kohta ja raportöör on härra Schwab ja ma annan talle nüüd sõna. suur tänu teile, härra esimees, teie sõbralike sõnade eest, kuid kallis Jean-Paul, ma võin teile juba praegu öelda, et see iga-aastase mm, raporti meediakajastus ei ole Eh, sugugi nii suur kui see, mille näiteks Sixpack saab. nii et suur tänu selle eest, et te nii meelditavaid sõnu ütlesite minule, kuid eh, kahjuks eh,, kahjuks pole sellest kõigest midagi väga meelitavat. sest eh, tegu on väga tagasihoidliku küsimusega meie võtame eh, see tegu, eh, võtame vastu raporti, millel mitte mingisuguseid siduvaid tagajärgi ei ole, seda konkurentsi kohta kahe tuhande kümnendal aastal. ning eh, rap-, variraportööridega otsustasime me võimalikult kiiresti tegutseda, on kolm valdkonda, mis kõnele tulevad, kõigepealt riigiabide kontroll komisjoni poolt, teiseks monopolide vastane võitlus ning kolmandaks äh, Äh, äh, tööstuse ja komisjoni vaheline dialoog konkurentsi küsimustes. möödunud aastal keskenduti eriti just äh, pangandusküsimustele. meie kui parlament oleme väga rahul komisjoni poolse teatisega selle kohta, et võetakse vastu spetsiifilised meetmed meet et äh, restruktureerida, äh, restruktureerimis- ja päästmisküsimustes ning see annab meie kodanikele kindlustunde. Äh, nad võivad kindlad olla, et need pankadesse investeeritud raha kasutatakse efektiivselt ning ühtlasi peaks see andma kindluse VKE-dele, et need pankade likviidsus on tagatud. ning Ehm, toetustegevus pankade abistamiseks on olnud oluline, kuid see ei saa kesta igavesti. ja varem või hiljem eh, tuleb pankade toetamine lõpetada. milliste kriteeriumite alustel eh, neid, seda abi toet- eh, eh,, hinnata? me oleme juba väga palju selle kohta öelnud täna eelneval Äh, kuulamisel ning äh, äh, tuleksin tagasi härra Hodginsi ühe mõtte juurde, kes ütles, et tegelikult oleks vaja tõelist triloogiat. ühest küljest see, mida teeb seaduseandja ning teisest küljest see, mida teevad kohtud ning siin on praegu üks oluline element puudu, mis puudutab siis äh, tarbijaid. samas on ka ettevõtted äh, saanud äh, kannatada, neil ei ole võimalus nõuda kompensatsiooni. ning selle mõtte olen ma kaasanud ka oma dokumenti. komisjon enne seda, kui nad, komisjon sanktsioonid välja töötab peaks eh, kõigepealt eh, üritama siiski anda võimaluse eh, kohtuvälise lahenduse saavutamiseks. ma arvan, et kodanike jaoks oleks see paljugi parem, sest see oleks efektiivsem ning ka odav. nagu ütles volinik Almunia, on alati, alati mõistlikum tegutseda väljaspool kohtuid, kui kohtusse minna kahe tuhande kolmanda aasta äh, äh, määrus äh, üks leiab siin samuti ära inimest ning me ütleme, et tuleks täpselt välja selgitada, mille alustel välja töötatakse trahvisüsteem, mille alusel määratakse trahve ning teised muudatusettepanekud, mis meie meelest tuleks sellesse määrusesse sisse viia, on seotud äh, ka eh, meie reaktsiooniga ettevõtetele ning eh, ettevõtted võiksid, võivad ju küsida, et kuidas me maksame seda trahvi komisjonile. Nad võivad näiteks öelda, et eh, ettevõte ei ole maksuvõimeline kriisiolukorras. tundub, et praegusel ajahetkel ei ole, ei ole trahvid Eh, õigesti välja eh, arvutatud, sest vastasel korral eh, ettevõtted ei küsiks võimalust ennast maksujõuetuks kulutada. ning samuti peaksime mõtlema rahvusvahelise konkurentsi peale, sest kas meil on võimalus trahvida näiteks Põhja-Ameerika ettevõtteid ja kas neil oleks võimalik meie ettevõtteid Ehm, trahvida. komisjon teeb äh, koostööd näiteks Hiinaga selles valdkonnas. minu äh, kodupiirkond asub Šveitsi naabruses. mul on väga hea meel, et me arutame seda asja ka Šveitsiga, sest, äh, sest Šveitsis ei ole, mis asja see ei saa Šveitsis eh, sama kiiresti tegutseda mõnes küsimuses kui näiteks Euroopas. järelpärimisi näiteks ei saa teha nii kiiresti. ma arvan, et me peaksime näiteks ka energiavaldkonda pisut eh, tähelepanelikumalt uurima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. ning nüüd, mis puudutab majandusjuhtimist, siis eh, nagu te teate, ei ole eh, selles küsimuses võimalik roolpereid eh, teenida, kuid eh, konkurentsi peadirektorat ja härra Almunia on väga hästi tublisti koostööd teinud, minul oli au juhatada töögruppi ja me näiteks möödunud nädalal me kohtusime volinik Almuniaga, kohtusime Itaalia esindajaga. tegu on äh, siis äh, meie komisjoni tööle paralleelselt käiva tööga, kuid me soovime kahtlemata olla efektiivsemad, me soovime esitada mõningad soovitused äh, iga-aastase raporti formaadi osas. me sooviksime, et keskendutaks pisut rohkem põhiküsimustele ning et tõstetaks spetsiifilisemaid küsimusi veel rohkem esile ning äh, Sofi Intfeld alati meenutab meile siin, et me oleme äh, teadlikud äh, sellest, et me ei ähm, ei saa tegeleda kaasotsustusmenetlusega konkurentsivaldkonnas, kuid olen kahtlemata tänulik selle eest, et ma loodan, et te teete omapoolseid kommentaare, ootan teie kommentaare huviga ning annan nüüd kõigepealt sõna Sofile, tema on esimene ohver, ütleb esimees ja pärast seda proua Simber. aitäh, ma teen väga lühidalt, sest et kahjuks äh, jõudsin ma siia väga hilja, äh, ei kuulnud täna hommikust kuulamist, ma jäin äh, kolmeks tunniks liiklusummikusse, sellepärast et prügivedajad avaldavad meelt või Te ei ole ainus Sofi, kes sedapidi kannatab, täna on palju liiklusummikuid. ahah niisiis ma ei äh, hakka siin pikalt sõna võtma, me toetame seda suurepärast raportit, mille härra Schwab on koostanud. me oleme vaheldumisi viimastel aastatel selle teema raportööriks või variraportööriks olnud, nii et, et selle teemaga oleme koos aastaid juba tegelenud meie, me oleme paljudes küsimustes üksmeelel, nii et, et kui me esitame mõned muudatusettepanekud, siis need on lihtsalt väikesed lisandused ja mitte mingid olulised muutused. võib-olla peatuksin viimasele asjale, millest sa kõnelesid, Euroopa Parlamendi roll, jah, me kõik teame, et me ei ole kaasseadusandjaks, samas kuna Euroopa Liit muutub järjest küpsemaks, siis teatud Äh, määral äh, komisjoni poliitilist aruandekohustuslikkust äh, on siiski väljendust leidnud näiteks paremas koostöös ja ma arvan, et kõik saavad sellest kasu. see ei ole küll midagi revolutsioonilist ja väga uut, aga see võib-olla annab avalik, ametlikuma vormi sellele mõttevahetusele, mis seal on toimunud volinik Almuniaga, nii et, et ma arvan, et me peaksime saama võib-olla natuke rohkem tagasisidet oma iga-aastase raporti kohta, nii et, et meil tõesti toimuks tõeline mõttevahetus ja komisjon meile ka vastaks, aitäh. aitäh, proua Swinburne. Monsieur Gauzes, my shadow minu variraportöör on äh, tulekul, ta on praegu esimeeste konverentsil, kui äh, oleks võimalik paar minutit oodata, siis saab ta siin sõna võtta. Elisa. jah, äh, Elisa, palun. Merci, monsieur Gazes euh, um,. Je dois inter-. tänan, ma võtan sõna variraportööri nimel ning ühtlasi soovin öelda midagi ka ise saadikuna Peter Skinner ei saanud kahjuks täna siia tulla, ta saadab oma vabandused, aga eelmisel nädalal ta juba ütles, et ta tervitab härra Schwabi tehtut ning äh, ta jääb huviga ootama edasist koostööd teiega. ta palub äh, rõhutada järgmist. kõigepealt tuleks lähemalt äh, vaadata punkti, mida te juba käsitlesite ja see puudutab äh, seda, et jätkuvalt vaadatakse väga terava pilguga, millist riigiabi pankadele antakse. on vaja uusi reegleid, äh, sest äh, finantskliima on muutunud ning on väga tervitatav, et komisjon nende probleemidega tegeleb, viies läbi reforme ja arvestades pretsedendi õigust. teine asi, mida Peter Skinner rõhutab, on seotud konkurentsipoliitika jõustumisega kõigepealt tuleb äh, vastu võtta tegevusjuhised ja siis ka tegevusprogramm ning äh, Peter Skinner peab äh, neid samme väga oluliseks ja arvab, et konkurentsi peadirektoraat peaks neid punkte lähemalt, peaks neid meetodeid lähemalt uurima ja vaatama, kuidas juhitakse ettevõtteid seoses trustide vastase poliitikaga ning komisjon ütles meile täna hommikul ka seda, et äh, leebem poliitika toob kaasa selle, et inimesed ise annavad äh, rikkumistest märku ning äh, Peter Skinner loodab seetõttu, et konkurentsi peadirektoraat need juhised oma tulevasse tegevusprogrammi ka paneb. Peter Skinner tervitab teid, tänab teid ja loodab edasisele koostööle. mina siis võiksin öelda veel omalt poolt seda, et ka mina pean väga oluliseks just pangandussektori küsimust. sest minu meelest oleks väga keeruline tagada, et valipankade suhtes harmoneeritud kontrolli, juhul kui meil ei ole jõustumisreegleid piiriüleste pankade jaoks ja probleemide jaoks, mis nendes pankades tekivad. me ootame praegu, et komisjon töötaks välja äh, õigusloomelise teksti, aga ka enne seda peame me ütlema midagi omalt poolt, et näidata üles poliitilist tahet, näidata seda, et me äh, ikkagi käsitleme pankade probleeme kuidagi üksmeelselt, sest muidu on kodanikel jätkuvalt tunne, et pangad ja kodanikud ei ole omavahel kuidagi seotud meil on äh, seetõttu kindlasti vaja komisjonile panna ka südamele, et nad kiiresti võtaksid vastu üle-euroopalise äh, ettepaneku pankade kohta ning teiseks tahaksin rääkida krediidireitingu agentuuridest. mis puudutab äh, konkurentsi turgudel, siis on krediidireitingu agentuuride valdkond kahtlemata täiesti konkurentsivaba ning ei piisa ainult sellest, et me taotleme üle-euroopalisi reitinguagentuure või nende asutamist, ma ei tea isegi, mis see tähendab. vaid pigem tuleks paluda Euroopa Komisjoni, et nad uuriksid krediidireitingu agentuuride turgu, sest see turg muutub järjest olulisemaks ja seda turgu kontrollib põhiliselt kolm ettevõtet. me peaksime küsima, kas selline keskkond on reitingu andmiseks kõige sobivam. seda ma teie käest ka küsin. sest eh, ma arvan, et eh, neid küsimusi ei saa kauem ignoreerida, aitäh. Merci äh,. suur tänu, härra Lambert jõudis kohale tema on variraportor, ta saab sõna, kui ta soovib. ma ei ole kindel, et ta seda soovib, sest ähm, ma arvan, et me siin kordame kogu aeg sedasama, mida juba ette on ära öeldud. ma olen ausalt öeldes sellest juba kõigest väsinud. ta läheb veel hullemaks, kui sa vanaks saad, ütleb esimees selle peale. Äh, võib-olla ma peaks siis laskma ennast mitte tagasi valida. I wonder what's uh,, what's the point? ma mõtlen küll, et mis mõtet kogu sellel asjal on. kordan siis äh, paar repliiki üle, tõenäoliselt Liisa juba ütles neid, äh, aga ma just tulin siia. meie ees, meie ees seisab äh, raske väljakutse, sest finantssüsteem on kriisis ja pangandussektor on jätkuvalt nõrk ja seetõttu on paljudel pankadel praegu riigipoolsed garantiid. omalt poolt tahaksin öelda kahte asja. esiteks tõepoolest on olemas äh, erisüsteemid riigiabi andmiseks pankadele ning neid süsteeme pikendatakse ja oma raportis peaksime me ütlema, et Euroopa Komisjon peaks kehtestama rangemad tingimused sellise riigiabi andmiseks ning kasutama ära pangandussektori praegust nõrkust ja sundima panku tegema seda, mida nad tegema peaksid. see tähendab koguma sääste ja andma reaalmajanduse arendamiseks laene. ma arvan, et äh, pankadel on veel arenguruumi ning äh, konkurentsi peadirektoraadil on samuti arenguruumi pankade sundimiseks, seda esiteks, ja teiseks, hoolimata sellest, et me oleme seda korduvalt äh, korranud, on Euroopa Keskpanga abi pankade likviidsuse suurendamisel mille vajalikkust muidugi keegi kahtluse alla ei sea, eh, sest Euroopa Keskpank on ainuke organ, mis praegu sellist eh, stabiilsust pakkuda saab. hoolimata sellest, et me oleme korduvalt eh, korranud seda, mida me ehm, Euroopa Keskpanga tegevusest arvame, tuleb rõhutada, et Euroopa Keskpanga tegevus võib turgu ka moonutada. kuigi me ei peaks sekkuma Euroopa Keskpanga lühiajalisse tegevusse, peaksime me siiski väga põhjalikult äh, järele mõtlema, kas Euroopa Keskpank oma tegevusega siiski ei moonuta turgu, sest äh, ta pakub äh, teeneid halvasti juhitud finantsinstitutsioonidele ja teeb seda hästi juhitud institutsioonide arvelt, sest hästi juhitud finantsinstitutsioonid ei vaja Euroopa Keskpanga abi ja ka ei saa seda. ma usun, et kõik me teame, pankasid, ma vaatan siin Marianni poole, sellepärast et enamik hästi juhitud panku on väikesed eh, flaami pangad. enamik meist eh, tõenäoliselt eh, teab mõnda sellist väikest panka, mis mitte kunagi ei ole pidanud paluma Euroopa Keskpanga abi, sest ta saab ise hakkama. ja kui need väikesed pangad teavad, et nende suurtel konkurentidel on võimalik saada Euroopa Keskpanga abi põhimõtteliselt piiramatu likviidsuse näol, mille eest nad peaaegu midagi ei maksa, siis äh, annab see suurtele konkurentsi, suurtele konkurentsieelise ja väikestele mitte ja seda me tahaksime vältida. see tähendab, et me peaksime konkurentsi peadirektoraati paluma, et nad äh, uuriksid äh, seda olukorda, koguma fakte, teostama analüüsi mitte sundima Euroopa Keskpanka oma tegevust peatama, kuid dokumenteerima tegevuse ja toimuva, e-, ehk siis ühel päeval on meil võib-olla võimalik Euroopa Keskpanga ja suurte pankadega sellest küsimusest tõsiselt rääkida. kolmandaks, võib-olla peaks konkurentsi peadirektoraadilt taotlema ka seda, et nad uuriksid lähemalt pankade vahelise turu intresse ja äh, nende moonutamist. sest mulle tundub, et äh, suured äh, finantsinstitutsioonid oma suuruse tõttu püüavad turul toimuvat äh, ebaausalt mõjutada. ja meie arvates peaks komisjon neid probleeme uurima. ja lõpetuseks tahaksin öelda midagi, mis on välja toodud meie viimaste aastate muudatusettepanekutes ja millega kordan eelkõnelejaid, ehk siis rohkem tuleks teha energiavaldkonnas sest äh, me elame oligarhide ajastul, ma vaatan siin Saksa kolleegi poole, äh, Belgia on äh, kahtlemata halvas olukorras, sest üks energiatarnija valitseb üheksakümmend viit protsenti turust, ehk siis on Belgias monopol, see aga ei sobi meile, sest me tahaksime konkurentsivõimelist turgu ja seda meil ei ole. meil ei ole mingit konkurentsi, nii et energiavaldkonnas tuleks rohkem tööd teha mis puudutab IT-turgu ja seda, et tuleks luua avatud keskused konkurentsivõime suure, konkurentsi suurendamiseks, siis äh, tuleb mõelda ka toidutööstusele ja jaekaubandussektorile, sest ähm, toiduainete tarnijate hulgas on samuti paar väga suurt äh, jaemüüjat, ähm, kelle turul olek äh, ei võimalda turul sujuvat konkurentsi. väiketootjad jäävad äh, suurte tootjate ning äh, suurte tarnijate äh, hammasrataste vahele. see puudutab nii toidukaupu kui tarbekaupu. ning ka lõpptarbija nagu väiketootjagi võib jääda suurtootjate lõksu. ja see tähendab seda, et meil oleks tegelikult vaja rohkem konkurentsi parema vastupanuvõimega majandust äh, ja iga kord, kui me oleme komisjonile seda rääkinud, öeldakse meile, et äh, jah, me võtame midagi ette, aga teeme seda vaikselt. kaks aastat on nüüd möödas viimasest küsimusest, midagi üllatuslikku ei ole toimunud, nii et tahaksin uuesti pärida, millal siis äh, asjad juhtuma hakkavad. võib-olla ühel päeval nad juhtuvad, keegi seda ei märka, aga ikkagi küsimus, millal see olla võiks. me esitame vastava muudatusettepaneku kuid, kallid kolleegid, ma ei ole ausalt öelda kindel, et sellest mingit tulu tõuseb, aitäh! suur tänu! härra Epping, palun uh,! aitäh! kõigepealt äh, tahaksin ma õnnitleda härra Schwabi tema töö eest. ma toetan enamikku elemente, mida ta oma raportis on käsitleda võtnud ja tahaksin esitada lihtsalt mõned muudatusettepanekud tema teksti edasiseks parandamiseks täna on mul ettepanekuid ainult eh, kaks. kõigepealt eh, ma arvan, et Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika aruanne on väga positiivne samm, eh, kuid riigiabi kohta ei arva ma kahjuks eriti midagi head. praegune ajakava on selline, et Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika aruanne tuletab meile meelde, et neli liikumisvabadust on Euroopa Liidu ühtse majandusruumi aluskiviks ning need liikumisvabadused aitavad kaasa konkurentsi suurendamisele Euroopa Liidus. mul on hea meel näha, et Euroopa Komisjon on konkurentsipoliitika arendamisel jätkuvalt kasutanud äh, majanduslikku süvaanalüüsi ning loodan, et teeb seda ka tulevikus. tulevikus, äh, lähiminevikus äh, võttis IMF-i uus äh, president äh, üles äh, Euroopa pankade küsimuse ja ütles, et Euroopa pankade küsimus on halb, seisund on halb, siis kinnitati meile kiiresti, et tegelikult need probleemid nii suured ei ole. nüüd on Euroopa Liidu ametnikud öelnud, et Euroopa pangad on paremini kapitaliseeritud kui paari aasta eest, kuid alles hiljuti ütles äh, volinik Almunia, et äh, mõned äh, pangad tuleb siiski refinantseerida, lisaks neile üheksale pangale, mis juulikuus kukkusid, põrusid stressitestil. ja seetõttu oleme tegelikult sarnases seisus nagu aastal kaks tuhat üheksa, mil riigid pidid oma panku välja ostma kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruande kohta ütles Euroopa Parlament, et ajutised meetmed tegelikult ei eh, pruugi ajutisteks jääda. Euroopa Parlament ütles toona ka seda, et ajutised meetmed ja igasugused erandid tuleks kaotada esimesel võimalusel praegu, kahe tuhande esi-, üheteistkümnendal aastal tõdeme me aga, et riigiabisüsteemi endiselt pikendatakse, kuigi see süsteem pidi olema ajutine seega, härra esimees, sõna ajutine ei tähenda poliitikas seda, mida ta tähendab muidu, aitäh. jah, mõnikord ajutine on alatine ning härra Schwab, teil on sõna lõpetamiseks, suur tänu teile, härra esimees. ma eh, soovin sõna võtta, sest me oleme nüüd siin omavahel mina ei arva, et see on igav, igav on see, et igal aastal äh, Ehm, et eh, lisatakse pidevalt eh, ehm, eh, muudatusettepanekuid, mis nad räägivad, et on vaja teha rohkemat selles ja teises valdkonnas ja see tähendab seda, et komisjon viskab selle raporti ainult prügikasti. see on meie kõigipoolne viga. me võime teha rohkem ära, kui me tahame, kuid mina arvan, et me võime teha parendamini, paremini ja ma olen väga üllatunud, et volinik Almunia jaoks äh, kui äh, härra Alguni ja härra Hodžin siin oli, siis keegi ei tõstatanud seda äh, küsimust ning äh, meie ütleme, et me peame toet-, komisjon peab aitama tarbijatel lihtsamini kompensatsiooni saada ja Almunia on vastu sellele ning see on nüüd siis see küsimus, kus me võime tegelikult selle raportiga kuidagi ka mõju avaldada ning mis puudutab riigiabisid, siis äh, meil on siin väga palju erinevaid kommentaare ning ma kahtlemata tunnen enda vastu huvi, tegu on väga problemaatilise küsimusega. ma ei kavatse seda alahinnata, kuid äh, panna see sinna äh, sisse, öelda, et me saame teha selles ja teises valdkonnas rohkem, aga sellest ei ole mitte mingisugusest kasu, ma võtame selle äh, teie idee kasutusele eh, eh, keskpanga kohta, eh, siis jah, me võime seda teha, kuid me peaksime paluma, et koordinaatorid, et me teeks oma algatusliku raporti, et seda küsimust süvendada, sest kui me seda ainult mainime, siis pole sellest mitte mingisugust kasu ning see eh, Eh, puudutab eh, ka pangandusküsimusi, siis see on ka samuti eh, huvitav, kuid kui me seda ainult lühidalt mainime, siis pole sellest mitte mingisugust kasu, nii et kahtleme, ootan nii vastuolulisi kui positiivseid panuseid teie kõigepealt, kui ma sooviksin siiski rõhutada seda, et see raport on oma konkreetse teemaga ja ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, kas selle enne raporti lõpetamist Äh, kas me saaksime selle kollektiivhagi küsimust, äh, peaks käsitlema kui küsimust, äh, et kas komisjon peaks pakkuma kartellidele võimalust, kõigepealt võimalust kompenseerida või ja alles siis pöördutakse kohtu peale või mitte ja ning küsimus on ka selles, millised menetlused võetakse kasutusele, kui paindlikud nad on siin me saaks äh, muidugi kahtlemata poliitilise äh, avalduse teha ja see oleks oluline element. ning kõikides teistes äh, valdkondades, mis tõstatati, oleme avatud ja olen teie kommentaaride eest tänulikud ning mis puudutab seda, mis Sofia ütles suurema koostöö osas komisjoniga, te rääkisite vajadusest institutsioonide vahelisele kokkuleppele, minu meelest, järgi minu meelest me, on tegu parlamendi jaoks keerulisi küsimusi, meil on vaja võib-olla konkreetseid ettepanekuid selle kohta, et mida me soovime, mida meil oleks võimalik oodata, sest äh, äh, komisjon võib selle muidu oma oluliste dokumentide, kõigi teiste oluliste dokumentidega äh, kokku panna. võib-olla minu, minu meelest oli tegu olulise aruteluga, ma arvan, et on võimalik pisut paremaks seda dokumenti teha, aga igatahes suur tänu teile abi eest, aitäh! Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que euh, certains veulent... suur tänu. kas keegi, keegi ei soovi vist äh, rohkem sõna võtta ning äh, järgmine raport pidi kõne alla tulema kell üksteist kolmkümmend, äh, kuid raportööri pole siin ning hääletus toimub kell kolmveerand kaksteist, nii et katkestan koosoleku poole kaheteistkümneni Merci. Eh? Ah, j'ai oublié de vous donner, pardon. La limite pour les amendements, c'est le 30 septembre. muudatusettepanekud esitamise tähtaeg on kahekümne kuues september kaks, kell seitseteist null null. me hääletame seda kahekümne teisel novembril ning eh, täiskogul eh, detsembris. aitäh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

Liechtenstein.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

nii, kallid kolleegid, me alustame oma istungit. mina arvasin, et Astrid teeb seda tööd edasi, aga ma eksisin, selle tõttu me alustame väikse hilinemisega, et ma ei olnud väga tähelepanelikult, niisiis kell kolmveerand kaksteist äh, algab raport, arutame raportit spordidimensiooni kohta Euroopas meie e, ning variraportöör on see, kes meiega seda küsimust arutab, sest raportöör on delegatsiooniga Washingtonis, palun. aitäh, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. härra Palts tahab tänada kõiki variraportööre, samuti tahab tänada kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekuid selle arvamuse kohta kõik need muudatusettepanekud aitasid äh, sel, seda arvamust paremaks muuta. juhiksin tähelepanu äh, vaid sellele suulisele muudatusettepanekule, mis meil on äh, hääletusnimekirjas, tegelikult on neid suulisi muudatusettepanekuid koguni neli, äh, kaheksa ja kahekümne osas meil on siis lihtsalt parem sõnastus kui esialgses versioonis, äh, aga sisuliselt mitte midagi ei muutu, nii et, et ma arvan, et need muudatused on vastuvõetavad ja mis puudutab muudatusi üheksa ja seitseteist, siis äh, seal lihtsalt äh, konstanteeritakse fakti, et mõnedes liikmesriikides meil on hasartmängude osas riiklik monopol ning äh, äh, need monopolid siis vastavalt oma põhikirjadele toetavad sporti ja seda on ka muudatuses üheksa öeldud. me ei leiame, et spordivõistluste äh, äh, korraldajatel äh, on õigus hüvitusele, aga kui see korraldaja on monopoolses seisundis, siis asi lihtsalt toimub natuke teistmoodi. nii et, et tegemist on väikeste muudatustega, sisuliselt muudetakse ainult sõnastus, nii et, et ma loodan, et need suurised muudatused on vastuvõetavad, aitäh! suur tänu kommentaaride eest ja selle sõnavõtu eest, mulle tundub, et keegi kolleegidest sõna ei soovi, kas ma ootan ära et kell saaks kolmveerand kaksteist või me hääletame seda spordiraportit. nii et ma palun, et minuga oldaks leebed, sest see on tõesti esimene kord, kui ma sellist asja pean tegema. ma üritan olla eh, oma ametiposti kõrgusel, niisiis härra Paltsi raport, muudatusettepanek üks poolt vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatuse ettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek vabandust, äh, lõigu üks algtekst poolt, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, muudatusettepanekule kaheksa äh, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaks A suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt. vabandust, mul jäi üks lehekülg vahele. kiirustan liialt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 Eh, kas te soovite järgmist hääletama plokina kogu ülejäänud osa? kui keegi sellele vastu pole, siis palun väga, niisiis lõikest seitse kuni kahekümne viieni poolt, vastu, erapooletud. Eh, see on tõesti eh, olümpiamedali väärist ning nüüd hääletame muudetud kujul poolt, vastu erapooletud ja tekst on vastu võetud ühehäälselt. palju õnne teile, härra Burkhard Valls. nüüd me hääletame härra Kaasa raportit see puudutab käibemaksu tulevikku, ma üritan äh, siin ähm, leheküljed teineteisest ilusti eraldada ning see Eh, see on alapealkiri üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teised langevad ära, niisiis eh, kaksteist poolt koos raportis olulise muudatusettepanekuga poolt vastu, erapooletud. mina ei, ei saa vaadata Rahvapartei suunas, sest ma pean teksti lugema nüüd järgmisena muudatusettepanek kolmteist kattub kaheteistkümnega poolt, vastu, erapooletud. neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud, lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud. poolt vastu, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, neli transpordikomisjoni arvamus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ning kuusteist IMCO arvamus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme transpordikomisjoni arvamus poolt, vastu, vastu võetud või tagasi lükatud, tagasi lükatud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu vabandust, kakskümmend neli. ma pean veel ühe mandaadi siin olema, et seda õigesti teha. kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, mulle tundus, liberaalid olid poolt. no kontrollime siis eh, seda elektrooniliselt, kasutame nagu oma kaarte, hääletuskaarte, niisiis hääletus, kahtekümmend nelja hääletame hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. niisiis vastu võetud kolmkümmend üks pool ja kolmteist vastu. kakskümmend viis kattub kahekümne neljaga. mulle tundub Äh, mulle tundub, et muudatusettepaneku nelja juures oli sama enamus, kas me võiksime seda uuesti hääletada? kas ma äh, reageerin liialt hilja või ma ei tea, kui te soovite, me võime seda tõesti kontrollida elektrooniliselt, see puudutab nelja siis. number, see puudutab nelja, see on transpordi arvamus ja palun olge kenad, reageerige kiiresti, kui ma eksin. olge kenad oma vaese ajutise esimehe vastu, niisiis hääletus on lõppenud. üheksateist poolt ja seitseteist vastu, nii et teil oli täiesti õigus. kuid ta on äh, majandusinimene, äh, nii et äh, ma, äh, ma arvan, et need on liiga tõsised küsimused selleks, et need majandusinimestele usaldada. niisiis äh, kakskümmend viis. Äh, vasakpoolsed üritavad mind teelt välja sõidutada, aga ma ei luba. kakskümmend viis poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa raportööri suulise muudatusettepanekuga poolt. kas te sooviksite seda, äh, niisiis suuline muudatusettepanek poolt, vastu, vastu, jah? Te peaksite nüüd kokku leppima, kas te soovite olema poolt või vastu. see on nagu Prantsusmaal juba kes on suulise muudatusettepaneku poolt? meie oleme suulise muudatusettepaneku vastu. Te palusite, et me hääletame suulist muudatusettepanekut ja ma küsisingi, et kes on suulise muudatusettepaneku poolt. kas te olete selle vastu, et me hääletame me oleme eh, suulise muudatusettepaneku vastu, nii et eh, te olete selle, te olete selle vastu, selle suulise muudatusettepaneku vastu või? niisiis, me hääletame seda teksti ilma suulise muudatusettepaneku, seda te tahtsite öelda po, niisiis poolt, ilma suulise muudatusettepanekuta, vastu võetud. järgmine, kakskümmend langeb ära, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud lõige seitse originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu võetud, vastu võetud eh, ning kompromiss eh, G vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud ning nelikümmend kattu poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ning nelikümmend üks äh, samuti kattu poolt, vastu äh, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, vastu võetud algtekst äh, äh, al-, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss H poolt vastu, äh, vastu võetud, kolmteist nüüd jah, kolmteist IMCO arvamus poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, viisteist vastu, vastu võetud. järgmisena viisteist, mis äh, äh, sobib selle eelnev muudatusettepaneku poolt vastu, äh, vastu võetud, kompromissi poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss Joet poolt vastu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, algtekst alg-, pealkirjale neli poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss K poolt, vastu, vastu võetud nüüd äh, eelarve kontroll kaks. hääletaks. me võime teha äh, plokis hääletada Nofis üheksani või seitsmeni. kas hääletame plokis? ma ei ole koduseid ülesandeid teinud, nii et ma olen segaduses. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksa ja üheksa koos poolt, vastu, vastu võetud, kümme, üksteist, kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss L poolt ja vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt vastu, vastu võetud. Eh, lõige viisteist algtekst poolt, vastu, vastu võetud. alapealkiri viis, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt ja vastu võetud eh, kuuskümmend kuus poolt, vastu tagasi lükatud algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. arvamus IMCO-lt langeb ära. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, ei kontrollime, kontrollime kuutekümmet kaheksat. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ning tulemus kaheksateist on poolt, kolmteist on vastu. nii et vastu võetud, aitäh, härra Karas. küll on hea, et ma nüüd valvsam olen. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 põhjenduspunktile CA poolt vastu tagasi lükatud. härra, mul plokk teist sobib. tsitaat poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, algtekst kolmest üheksani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve kontrolli komisjon poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning nüüd hääletame elektrooniliselt lõppteksti ning hääletus on alanud hääletus on lõppenud ning tekst on vastu võetud äh, kolmekümne poolt ja ühe vastuhäälega ning suur aitäh teile, härra Kaasa. Teil näitasite siin tõelist lisaväärtust üles. ning nüüd härra Kiigoldi raport, hääletame oh.. Euh, öö niisiis, lõike üks muudatusettepanek tuleb raportööril poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kontrollime elektrooniliselt. ma arvan küll, et ma ei eksinud, aga eks me näeme. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. see ei ole raportööri muudatusettepanek, poolt neliteist, eh, vastu seitseteist, tagasi lükatud eh, muudatusettepanek viis, poolt, vastu tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek eh, üheksa, eh, üheksa ja üksteist, hääletame neid koos, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, järgmisena kaheksa ja kümme, kui ma nüüd õigesti asjast aru saan, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime. kaheksat ja kümmet. ma pean ka Karase poole vaatama igaks juhuks alati. väga keeruline on seda teha ümmarguses saalis niisiis, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu. ma näen, et see on traditsioon selles äh, parlamendis, et pidevalt pannakse hääletamistel täielikult mööda, kui nõutakse elektroonilist hääletamist. nüüd põhjenduspunkt, äh, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame äh, muudetud teksti, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud, kolmkümmend poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole ning äh, hääletame nüüd resolutsiooni, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kas kõik oli ka hääletanud siiski? hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse poolt. nii et siin on meil äh, rindel langenuid, tundub, kõik ei ole saanud hääletada, nii et suur aitäh suurepärase raporti eest. me ei ole ja nüüd võime siis öelda, et äh, hääletun, hääletamine on lõppenud, nii et, et palun minge tagasi äh, ummikutesse istuma ja meie lähme Hans-Peter Martini raporti juurde, kes räägib meile euromüntide emiteerimisest. kas härra Martin on siin? ta oli seal peidus. kõnelejal kaob ära mikrofon härra raportöör, te olete mõlema raporti raportöör. Need äh, no,, võib-olla te soovite neist äh, äh, mõlemast rääkida, kui te nüüd tuleksite härra Martini eest ära, siis ma näeks ka raportööri niisiis eh, sooviksin eh, teile soovitada, et te räägiks siis mõlemast raportist eh, koos, sest nad on omavahel seotud. vahest muidugi, kui te vastupidist ei arva. aitäh. jah, tõepoolest, kui asi on rahas, siis võib tunduda, et võib-olla see ei olegi nii väga oluline teema ja seetõttu ma saan teha suhteliselt lühidalt, sest tegu on suhteliselt haldusliku iseloomu küsimusega. aga loomulikult eh, kodanikke võib-olla huvitab see, mida me siin raha kohta ütleme, me räägime siin kahest määrusest, üks on nõukogu ja parlamendi ühisresoluts-, eh, määrus ja teine on nõukogu oma ja mõlemad puudutavad euromünte Äh, praegu võib-olla võiks äh, äh, väga selgelt välja öelda, et me sooviksime, et keskpank oleks sõltumatu ja neutraalne, arvestades seda, et praegu on aeg väga raske ja seetõttu peaks keskpank vastutama ka müntide ringluse eest aga äh, me peaksime siin vahet tegema nüüd erinevat liiki müntide vahel, meil on siis tavalised mündid, mälestusmündid ja meenemündid. me peaksime siis äh, endale selgeks tegema, mis on igat liiki mündi eesmärk ja võib-olla äh, peaks parlamendil olema selles valdkonnas kaasotsustusõigus, me ei tohiks lasta ainult komisjonil selle asjaga tegeleda ning äh, see on mõte, mida on äh, esitatud mitmest, äh, mitmes liikmesriigis. samuti meil on siin tõstatunud küsimus paberraha tähtedest ühe ja kahe euroste kohta, sellepärast et müntide kulud on kasvanud ma tahaksin tänada Euroopa Keskpanka eh, nende ettepanekute poolt, mida nemad tegid, ma ei tea, kas panga esindajad on siin täna kohal või ei. Eh, tegemist on teemaga, millele me peaksime vaatama, lähenema ka kodanike vaatevinklist. Ehm, ehm, ma eh, ma arvan, et meil võiks korraldada kodanike foorumit, näiteks selline, milline peaks üks Hispaania euromünt olema või milline peaks olema Austria euromünt. nii et, et e, mündid saavad saata ju ka poliitilist sõnumit, e, need võivad viidata poliitilistele arengutele konkreetses riigis sellepärast, et need mündid mängivad ju väga olulist ro rolli Euroopa integratsioonis nüüd äh, äh, minu meelest üks äh, kõige esimesi samme Euroopa ühendamise teel oli ju ka ühis, ühisraha, oligi see ühisraha kasutusele võtmine loomulikult ei tohi euromüntidel kujutada midagi sellist, mis oleks kellelegi solvav või ründav kellegi suhtes. ning äh, minu peamine punkt on seegi, et parlament peaks saama selles küsimuses kaasa rääkida ja mitte ainult komisjon. komisjon näiks olevat seisukohal, et äh, on äh, teatud mündid, mis tuleks selle määruse ulatusalasest välja jätta, näiteks mõned meenemündid Äh, mis Hispaanias tahetakse välja anda, mina tahaksin teada, mida kolleegid sellest äh, arvavad, siis äh, veel terve rida tehnilisi küsimusi, aga arvestades, et kell on juba kaksteist läbi, siis ma siin üksikasjadesse ei laskuks, sest niimoodi on kolleegidel rohkem võimalus sõna võtta, aitäh. niisiis kui kellelgi on midagi öelda, siis äh, ma oleks äh, vägagi huvitatud nende seisukohtadest. suur tänu. et äh, jah, lugupeetud kolleegid, ütlen nii palju, et loodan raportööriga meeldivat koostööd selle haldusliku, nende halduslike raportite siis menetlemisel ja, ja, ja loodame, et küll me saame siis asjadega ühele poole. Merci de see suur tänu, Sofi, palun. ei soovi samuti midagi lisada, ta ütles juba kõik konkurentsi kohta ära. härra Kiigolt lahkus, nii et kas keegi soovib veel midagi lisada? ei, härra Kiigolt, kus ta on? ei ole ju. kas keegi soovib veel sõna? ma sooviksin äh, täpsustada ühte küsimust. ma sooviksin öelda, mida arvab raportöör äh, Te rääkisite, kuid ma, ma, ma, ma ei, ma ei kuulanud hästi, mida te arvasite ühe euro seest paberrahast, see on tulnud kõne alla Prantsusmaal. Äh, äh, nimelt üks komisjon lausa tegeleb ühe eurose äh, paberraha küsimusega. see on Regiscar d'Estaing, endise Prantsuse presidendi poeg, kes seda komisjoni juhatab, mida te arvate sellest ühe eurosest raha tähest, mina seda tegelikult toetan ja samas Keskpank tundub, et seda eriti ei toeta, nii et ma, ma ei kuulnud ausalt öeldes täpselt, mida te selle kohta ütlesite ja kõnelejal kadus mikrofon ära. Ähm, äh, aitäh. tõesti, tegemist on äh, populaarse teemaga, mitte populistliku, vaid populaarse teemaga ja mina arvan äh, praktilistel põhjustel, et igal juhul tuleks pooldada seda üheeurost pangatähte jah, pangatähed on lühemat aega ringluses, aga teisest küljest eh, on eh, jällegi pangatähe tegemine ehk odavam kui eh, mündi väljaandmine ja seetõttu võiksime proovida seda läbi suruda ja enamuse saavutada. tegemist on tähtsa küsimusega ja kodanikud on mures ja sellepärast olen mina esitanud ka vastava muudatusettepaneku. ja muudatusettepanek seisneb selles, et võiks emiteerida ühe ja kahe eurose e, pabertähe. aitäh. jah, siin on e, mitmeid põhjuseid, miks valida pangatäht, mitte panga äh,, mitte münt sellepärast, et äh, raha täht äh, mõjub inimestele kuidagi positiivsemalt, näiteks USA-s on olemas ühedollarilised äh, rahatähed ja need inimesed, kes palju reisivad, ütlevad, et kui anda jootraha eurodes, anda üheeurone või kaheeurone münt, siis tekib tunne, et anti lihtsalt mingisuguseid sente, et see ei ole kuigi väärikas. ning inimesed äh, kes reisivad, võtavad alati kaasa dollarilisi pabertähti, et nad saaksid anda jootraha. võib-olla komisjon tahab ka midagi öelda? kõigepealt me tahaksime avaldada heameelt võimalust äh, meil arutada seda küsimust Euroopa Parlamendiga ning see on esimene kord, kui Euroopa Parlamendil on võimalus kaasa rääkida ähm, euromüntide kohta äh, seni pole Euroopa Parlamendil seda võimalust olnud ning kolm kiiret kommentaari meie tähelepanekute kohta. mina kui komisjoni esindaja pean teile siiski meenutama sellist õiguslikku, õiguslikku aspekti, nimelt et Euroopa Parlamendi arvamus ühe eurose paber raha kohta tuleks, tuleks panna äh, resolutsiooni, mitte lihtsasse äh, raportisse, sest äh, äh, sest Euroopa Keskpank on ainus, kellel on õiguslik alus selles osas otsuseid langetada ja Euroopa Parlamendil ei ole võimalik õiguslikult siduvat midagi öelda siis rahatähtede kohta ning sooviksin öelda, et üheeurosed mündid on endiselt äh, Ehm, olulised eh, eh, selleks, et kogu see seeria eh, endiselt rentaabel oleks. ning ühe eurone münt on palju odavam näiteks kui väikesed mündud, mündid ning mis puudutab siis kollektsioonidesse minevate müntide kohta, siis äh, see tekst on äh, aluseks võtnud praegu olemasolevaks äh, raamist, äh, praeguseks olemasoleva raamistiku. Euh, niisiis need, nendest müntidest me räägime ka, aga hetkel on siis need mälestusmündid seaduslikuks maksevahendiks ainult riigis, kus nad on välja andud, antud ja me tahame äh, Eh, et eh, neid ei aetaks segi tavaliste käibemüntidega, eh, müntidega, mida me siis kasutame igapäevasteks tehinguteks igatahes meil oleks loomulikult väga hea meel, kui me saaksime neid küsimusi põhjalikumalt raportööri, variraportööride ja komisjoni liikmetega arustada. suur aitäh selle meeldetuletuse eest, nüüd siin parlamendis me oleme harjunud sellega, et me kogu aeg esitame omapoolseid soove me esitame mitteametlikke muudatusettepanekuid teie poolt esitatud dokumentidele ja me taoliselt juriidilistele tagajärgedele ei mõtle. kas keegi veel soovib sõna? ei, ja nüüd siis ajakava, see raport äh, läheb, äh, tuleb arutusele kahekümne neljandal oktoobril kahekümne kaheksas oktoober, vabandust, on muudatusettepanekute tähtaeg, me arutame neid kahekümne teisel novembril, hääletame kahekümne üheksandal novembril ning täiskogus peaks hääletus toimuma e, veebruari esimesel täiskogul järgmisel aastal. niisiis oleme kõik need raportid läbi vaadanud, aitäh raportöörile ja äh, edu edasises töös. kas keegi soovib mõnda muud teemat tõstatada? keegi teine ka mitte. ja siis kuulutaksin välja järgmise istungi toimumise aja, see on Strasbourgis esmaspäeva, kahekümne kuuendal septembril kella seitsmest poole üheksani. niisiis kohtume Strasbourgis ja aitäh teile ning äh, ilusat koju jõudmist!